Uh, kallid kolleegid, palun asuge kohtadele. neljas päevakorrapunkt näeb meil ette miinimumstandardite käsitlemist rahvusvähemuste kohta, aga kõigepealt mõned teadaanded, kui te olete istet võtnud. kõigepealt me võtame vastu päevakorra, kui vastuväiteid ei ole, siis on päevakord heaks kiidetud ja ka teise juuli, üheteistkümnenda juuni, üheteistkümnenda jaanuari ja seitsmenda detsembri protokollid ka kinnitame, kui vastuväiteid ei ole. ja ka mõned teadaanded. kõigepealt meie keelerežiim, meil ei ole meil on tõlge kõikidesse keeltesse peale horvaadi, taani, läti ja iiri keele ja ka mõned heakskiidud on vaja anda koordinaatorite soovitustele. kõigepealt arvamuse koostajaks on otsustatud määrata proua Monika Makovei, see puudutab eelarve kontrolli komisjoni raportit uurimiste kohta, mis Olav on läbi viinud ja mis puudutab ka koostööd Euroopa prokuratuuriga. kas olete nõus, olete? ja tuletan meelde, meil on ka elektrooniline hääletus täna kavas kell kuus ja ka koos EKONi komisjoniga hääletame punkti number kaksteist päevakorras. tuleb minna ruumi PHS kolm C viiskümmend selleks hääletuseks. nii et eh, kaks hääletust siin libes ja üks hääletus koos majanduskomisjoniga eh, kolmandal korrusel ruumis viiskümmend. niisiis saame nüüd minna neljanda päevakorrapunkti juurde ja tere tulemast kõigile meie külalistele. neljas punkt on kuulamine, mis eh, puudutab vähemustega seotud miinimumstandardeid Euroopa Liidus. tegemist on minikuulamisega. nagu te teate, see on äh, ka meie omaalgatusliku raporti teema, härra Naagi on meie raportöör selles küsimuses ja saadikud on teinud palju muudatusettepanekuid Naagi raportile ja eh, nüüd variraportöörid peavad läbirääkimisi kompromissmuudatusettepanekute üle ja me kavatseme raporti vastu võtta libes kahekümne seitsmendal septembril. nii et tänane kuulamine on oluline panus kompromissettepanekute eh, ka töötamisel ja meil on terve rida lugupeetud eksperte, kes tegelevad Mm, rahvusvähemuste standarditega. meil on siin härra Gabriel Tokenburg, kes on Põhiõiguste Ameti direktori büroo vanemnõunik õigusküsimustes, samuti Michael Deutsch, kes on hariduse, noorsoo, spordi ja kultuuri peadirektoraadi koolide üksuse juht. samuti on meil õigusküsimuste peadirektoraadi põhiõiguste poliitika üksuse asejuht proua Zeta Georgiadu ning proua Jana Palazova, samuti sellest peadirektoraadist tegeleb roomade koordineerimisega ja mittediskrimineerimise teemadega, samuti härra Laidekker Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni nõuandekomitee sekretäriaadi juht, proua Gabriela Hrabanova, tema on Euroopa Roomade rohujuuretasandi organisatsioonide võrgustiku tegevdirektor ja härra Bukovski, kes on Slovakkia Vabariigi täievoliline esindaja rahvusvähemuste küsimuses ja proua Edith Slesak tema on Euroopa vähemusrahvuste ja piirkondlikes keeltes ilmuvate päevalehtede assotsiatsiooni president Itaaliast. ja nüüd avan meie kuulamus, kuulamise ja ma palun, et härra Naši, meie raportöör, ütleks paar sõna. Eh, suur tänu, kallid kolleegid ja lugupeetud külalised. ma tahan teid tänada, et eh, osalete selles ürituses, mis on erakordne. ja tegemist on ülitähtsa teemaga. nimelt miinimumstandardid rahvusvähemustele, etnilistele rühmadele kõikjal Euroopa Liidus jah, ma tänan toetuse ja konstruktiivse koostöö eest, mida fraktsioonid üles näidanud, liikmesriikide delegatsioonid üles näidanud, variraportöörid samuti viiskümmend miljonit inimest Euroopa Liidus mm, on vähemusrahvuse esindajad. ja kui me koostasime seda dokumenti, siis me kutsusime üles Euroopa Komisjoni koostama miinimumstandardid nii rahvusvähemuste kui ka etniliste vähemuste, keeleliste ja kultuuriliste vähemuste õiguste kaitseks. ja Euroopa Liit eh, saab siin haarata juhtrolli eh, nende poliitikate vallas maailmas ja me näitame, et see teema on ülioluline ja seda, et miinimumstandardid mitte ei nõrgenda, vaid tugevdavad lojaalsust oma koduriigi vastu, eh, samuti Euroopa Liidu vastu Eh, kui on garanteeritud nende õigused. suur tänu, härra Nagi, meie raportöör ja kohe annangi sõnajärje eh, meie kõnelejatele, kõigepealt Põhiõiguste Ametist härra Tokenburg, seitse minutit, palun yes,. For... ma tänan, et kutsusite meie ameti Eh, arutama seda tähtsat teemat ja tahaksin rääkida kolmest aspektist. kõigepealt Euroopa Liidu pädevused, teiseks Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahelised seosed ja kolmandaks märkused ka teie raporti eelnõu kohta. kõigepealt pädevused see teema, mida me täna me arutame, on huvipakkuv, sest äh, sõltub kõik sellest, kellega te räägite ja siis kuulete, millisena nähakse olukorda. mõned ütlevad, et Euroopa Liidul ei ole midagi öelda rahvusvähemuste küsimuses, sest muidu rikutaks subsidiaarsuse põhimõtteid ja delegeeritud volituste põhimõtteid ja äh, Euroopa Liit peaks vait olema. teised ütlevad, et et Euroopa Liit äh, on muutumas uueks Euroopa Nõukogus vähemusrahvuste jaoks, sest on juba uusi instrumente Euroopa Liidu tasandil, mis on üleriigilised. ja esimesest seisukohast rääkides ma arvan, et oleneb kõik sellest, et millisest aspektist me räägime, kui me peame silmas äh, mitmekesisust, et kas Euroopa Liidul on pädevus või mitte selle mitmekesisuse juhtimisel ja kellel on õigus kõigepealt siseneda riigi territooriumile. Euroopa Liidul öö, on siin üht-teist öelda, eriti mis puudutab Euroopa kolmandate riikide esindajaid saabumist Euroopa Liitu, siin on Euroopa Liidul tugev mandaat nüüd mitmekesisuse haldamine, teine küsimus, kuidas integreerida inimesi, kuidas sotsiaalne kaasatus tagada, kuidas võidelda diskrimineerimise vastu ja siin jälle Euroopa Liit ja liikmesriigid, mõlemad tasandid on suure sõnaõigusega. ja veel kolmas tasand, see on kaitsmine, kellel on õigus teatud identiteeti kaitsta kollektiivselt ja siin Euroopa Liidul ei ole palju lisada. ja siin komisjonil on õigus, kui ta ütleb, et piirkondlik autonoom, autonoomia eh, enesemääramine, need on teemad, millega tegelevad liikmesriigid. nüüd, kuidas Euroopa Liidus suhted on Euroopa Nõukoguga. Euroopa Nõukogu on see, kes eh, Euroopas inim-, rahvust, vähemuste õigusi Mm, kaitsepeastandardeid loob selles vallas ja on hea meel näha, et härra Nagi raport viitab suunisele number viis, mis puudutab Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu õiguslikku koostööd, see võeti vastu aastal kaks tuhat viis ja öeldakse, et Euroopa Liit peab üritama üle võtta rahvusvahelise õiguse kohustused, mis ta on võtnud Euroopa Nõukogus, kui subjekt kuulub Euroopa Liidu õiguse alla. ja kui me võtame nüüd raamkonventsiooni Euroopa Nõukogult, siis neid saab siin grupeerida, neid sätteid, mis seal kirjas on, on sätted, mis ütlevad, et Euroopa Liidul ei ole eh, palju lisada, sest on kollektiivne identiteet, regionaalne autonoomia, õigus eh, emakeelsele haridusele ka ülikoolis ja nii edasi. siin Euroopa Liidul ei ole palju lisada aga teine sätete grupp raamkonventsioonis eh, on, mille puhul Euroopa Liit saab mittesiduvate sätetega abi anda, kas rahaliselt või poliitiliselt stimuleerida protsesse. näiteks Eh, kas ja kuidas austada isikute identiteeti, kes kuuluvad rahvusvähemuste hulka. ja lisaks raamkonventsioonis on sätted, kus Euroopa Liidul on võimalik vastu võtta ka siduvaid õigusakte. üks näide, artikkel kümme, kolmas lõige raamkonventsioonis annab õiguse et kui politsei arreteerib teid, siis tuleb tal anda ka informatsiooni emakeeles teile meil on eh, direktiiv kuuskümmend kolm, mis näeb ette tõlketeenuse osutamine kriminaalõiguslikus eh, menetluses. Eh, siin sellega tegelikult jah, on meil tegemist ülemuslikkuse ja otsese mõju rakendumisega aga igasugune rahvusvaheline konventsioon omab sellist tuumiksätete gruppi, kus Euroopa Liit saab veel rohkem ära teha oma õigusaktidega ja nüüd ma tulen raporti teksti juurde. Äh, jah, raportis on äh, jälle terve rida sätteid, mida annab grupeerida äh, kolme rühma. jah, tosin lõiget on, mis lihtsalt kinnitavad üle põhimõtted Eh, kus soovitusi ei ole, siis on veel paar tosinat lõiget, kus antakse soovitusi, mis on suunatud nii Euroopa Liidule kui ka liikmesriikidele. ja see on keeruline. Eh, enamik eh, jah, toimiksid hästi nendest sätetest, aga mõned on keerukamad. kui me vaatame kahekümne esimest lõiget, parlament kutsub üles Euroopa Komisjoni tagama et isikud, kes kuuluvad rahvusvähemuste hulka, saavad õiguse ka vähemuskeeles, oma keeles haridust saada. jah, väga palju tahetakse siin komisjonilt ta peab tagama midagi selles valdkonnas, mis läheb, jääb väljapoole Euroopa Liidu õigust ja see on väga suur nõudmine. ja siis on sätted, mis on suunatud kas ainult liikmesriikidel või ainult Euroopa Liidule ja siis on sellised sätted, mis ainult Euroopa Liidule on suunatud, need ei ole problemaatilised, aga vaatame kahekümne teist lõiget, siin öeldakse, et Euroopa Komisjon peab üksuse looma, mis eh, tegeleb sellega, et kooli õppekavadesse võetakse sisse emakeelne haridusvähemus rahvaste esindajatele, see on ju ka väga palju tahta. ja lõpetuseks üks asi on puudu raport koondab tähelepanu positiivsele integratsioonile, sellele, mida Euroopa Liit saab aktiivselt ära teha, aga kuidas on negatiivse integratsiooniga, selle teise mõõtmega? neli põhivabadust, ühisturg, kui on tugev äh, kaitse vähemustel piirkondlikul või liikmesriigi tasandil ja siis ühisturu öö, äh, nõuded nõuavad, et kõik viissada miljonit eh, Euroopa kodanikku oleksid ühteviisi kaitstud. ja mida see tähendab siis vähemuste jaoks, seda ka huvitab kogunenud. ja me peame kahte küsimust väga tõsiselt vaatlema. kõigepealt Euroopa Liidu pädevused on selles valdkonnas piiratud ja teiseks Euroopa Liidul on tohutu potentsiaal eh, pakkuda kaitse suurendamisel. ja kui me seda tõsiselt ei tee, siis me kaugele ei jõua. suur tänu. ja nüüd härra Laidekker või jah, seitse minutit saavad komisjoni esindajad Uh, so um, uh, my colleagues. ma tänan. meie kolleegidega jätkame siis sealt, kus härra Togenburg lõpetas ehk räägime komisjoni tegevusest, mis positiivselt mõjutab vähemuste õigusi ja samuti pädevuse piirangutest soovime rääkida. vähemuste õigused on teises artiklis aluslepingus väga selgelt ära mainitud ja seda on, on nimetatud üheks Euroopa Liidu aluspõhimõtteks äh, ja see on ka põhiõiguste hartas kirjas, kus on siis ähm, aluslepingus öeldu praktilisemasse äh, keelde pandud. kahekümne esimeses artiklis hartas on selgesõnaliselt keelatud igasugune vähemuste diskrimineerimine ja kahekümne teises artiklis on öeldud, et kultuurilist eh,, usulist ja mm, keelelist mitmekesisust austatakse Euroopa Liidus. õigus mittediskrimineerimisele on olemas Euroopa Liidu õigustikus. kohe tuleks aga midagi rõhutada. nimelt, komisjonil ei ole mingisugust pädevust, mingisugust iseenesestmõistetavat, isemõistetavat äh, volitusi midagi ette võtta, see aluslepingu teist artiklit ei saa võtta mingisuguse sellise võimaldamisega. näiteks me ei saa defineerida vähemusi, me ei saa öelda midagi äh, enesemääramise kohta me ei saa midagi öelda ka regionaalsete vähemuste kohta, see on rangelt liikmesriikide pädevuses olev küsimus ja liikmesriigid on need, kes peavad tagama selle, et kõik, mis liikmesriigis toimub, on vastavuses äh, põhiseadusega ja liikmesriigid on need, kes peavad tagama vähemustele nendele kuuluvad õigused ja instrumendid, millega seda tehakse, on näiteks vähemuste kaitsekonventsioon, Euroopa regionaalsete või vähemuskeelte konventsioon. aga samas Euroopa Liidul on siiski volitused töötada välja selliseid instrumente, mis aitavad kaasa vähemuste kaitsele. see on aga erinevas kontekstis komisjon on tegelikult oma pädevuste piires kasutanud võimalusi selleks, et välja töötada selliseid poliitikaid, mis ole, on e, eriti aktuaalsed vähemuste jaoks. antidiskrimineerimine, võitlus e, rassismiga, kultuuriline dialoog, e, osalus, demokraatia ning toetus liikmesriikide tegevusele Ähm, multilingualismi aja, alal, need on näiteks mõned näited. ja veel, diskrimineerimisvalas, vastases võitluses on äärmiselt oluline äh, karistusõigusega äh, rassismi vastu võitlemine. see nõuab, et liikmesriigid muudaksid karistatavaks igasuguse vihakõne, kui selle objekt objektiks on äh, rassi, usu, äh, nahavärvi või rahvusliku päritolu alusel valitud inimesed ja samuti on ka keelatud igasugune vihakõne, mille aluseks on äh, rass või, või usk või rahvus. liikmesriigid peavad hu-, tähendab, selline vihakõne on keelatud meedias, liikmesriigid peavad seda tagama. uus ettepanek on äh, audiovisuaalmeedia direktiivi ähm, sätted üle vaadata ja vii- ja ähm, mugandada need vastavalt sellele ähm, rassismivastasele direktiivile. me väga tähelepanelikult jälgime nende instrumentide kohaldamist, aga komisjon on lisaks ka võtnud meetmeid selleks, et koha peal tulemuslikumalt võideldaks vihakõnega. nagu te teate, on meil tehtud otsused väga suurte platvormide jao-, jaoks, mis on mõeldud vihakõne elimineerimiseks. Google pluss, Dailymotion ja mõnedki muud on nüüd nende platvormidega liitunud, algasid need platvormid Facebookist, Google'ist ja muust. näha on et, et seitsekümmend protsenti teavitatud vihakõnest IT-firmad eemaldavad sealt netist. vabaühendused on eh, teostanud järelevalvet ja eh, on ka vabaühendusi, kes on spetsialiseerunud just nimelt muslimite vastasele vihakõne, muslimite vastase ja romide vastase vihakõne tuvastamisele komisjon on moodustanud ka kõrgetasemelise töörühma, seal on kõikide liikmesriikide esindajad, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, vabaühenduste esindajad. seal toimub süstemaatiline arutelu öm, öö, tüüpiliste sallimusaval, avalduste suhtes, näiteks romide vastane sallimutas ja nii edasi ja seal arutatakse ka seda, kuidas tegeleda vihakõnega ja kuidas toetada ohvreid antakse abi liikmesriikidele, et ähm, neil õnnestuks efektiivsete meetoditega koguda andmeid vihakõne kohta. olemas on ka kodanikuprogrammid, mille eesmärgiks on võidelda vihakõnega. vahetatakse head tava, vahetatakse kogemusi, seal all on näiteks romide vastased, vastane vihakõne vaadatakse muudki, mida on võimalik ära teha. mida komisjon on veel teinud? me oleme edendanud demokraatlikku osalust. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Euroopa Liidu kodaniku aruandes on räägitud nendest küsimustest, on räägitud ka demokraatlikust osalusest ähm, ja just nimelt ähm, alaesindatud rühmade demokraatlikust esa-, esindatusest. meie leiame, et liikmesriikidel on ühine, liikmesriikidega koos on meil ühine vasta-, vastutus aidata kaasa inimeste osalemisele Euroopa valimistel ja seda kõikidest ähm, rühmadest ja tagada muuhulgas see, et alaesindatud rühmades oleks ka see valimisaktiivsus suurem. me oleme arutanud ka seda, kuidas oleks võimalik hea tavaga toetada alaesindatud rühmade valimisaktiivsust. käesoleva aasta novembris on demokraatia teemaline üritus, kus alu-, arutatakse alaesindatud rühmade osalemist valimistel. kodanikuprogrammi raames toetab komisjon ka liikuvat Euroopa Liidu kodanik-, kodakondsust. selle fondi eesmärgiks on edendada kultuurilist mitmekesisust. ja nüüd ma annan sõna kolleegile, kes räägib rohkem diskrimineerimise vastasest võitlusest. aitäh, nii nagu te kuulsite, on Euroopa Liidul tegelikult väga head vahendid kõikvõimalikeks sekkumisteks. mina sooviksin rääkida täpsemalt rassilise võrdsuse direktiivist. kaks aastakümmet tagasi võeti see vastu äh, seoses romidega ja kaks tuhat viisteist käivitas Euroopa Komisjon esimese sekkum-, äh, rikkumismenetluse, kus oli tegu romi laste diskrimineerimisega haridussüsteemis Tšehhi Vabariigis ja pärast seda on komisjon käivitanud samal teemal veel kaks rikkumismenetlust. Slovakkia ja Ungari on need riigid. meie oleme aluslepingute alase järelevalve teostaja ja meie võtame neid küsimusi väga tõsiselt. kui on mingisugust inimõiguste rikkumist olnud, siis sellisel juhul meil ei ole vähimatki probleemi sekkumisega. nüüd rikkumismenetlused rõhutan, et nende menetluste eesmärk ei olnud karistada liikmesriike, vaid pigem parandada liik-, olukorda koos liikmesriikidega. ehk et romi lastel oleks samuti võrdne ligipääs, nii nagu teistel lastel, haridusasutustele. romide küsimus, see on väga keeruline. ma räägin konkreetselt just nimelt romidest, sellepärast et romid on Euroopa suurim vähemus kümme kuni kaksteist miljonit Euroopa Liidus ja ka mm, kandidaatriikides. olukord on väga keeruline ja ega lahendused ka ei ole väga lihtsad. küsimus ei ole mitte ainult diskrimineerimises. küsimus on ka sotsiaalse, äh, sotsiaalses ja majanduslikus marginaliseerimises, need inimesed elavad üliviletsates olus, oludes meil on kahekümne esimene sajand, aga meil on liikmesriike, kus näiteks romidel puudub juurdepääs joogiveele see võib olla meie jaoks kujuteldamatu. kindlasti see mõjutab neid negatiivselt, nende tervist negatiivselt, nende lapsed pannakse näiteks äh, vaimsete probleemidega lastega äh, kooli kuigi neil ei ole tegelikult mingisuguseid probleeme, lihtsalt sellepärast, et nad ei räägi seda põhikeelt, liikmesriigi põhikeelt. ehk nagu ma ütlesin, olukord on suhteliselt keeruline ja lahendused ei ole eriti lihtsad. see olukord ja laialt levinud, Euroopas laialt levinud romide diskrimineerimine Need on põhjused, miks Euroopa kahe tuhande kümnendal aastal pani selle prioriteetide järjekorras kõrgemale astmele ja pärast seda on võetud vastu ka erinevaid instrumente, nende, neid mainis ka minu kolleeg Zeta. ja Euroopa Komisjon jälgib liikmesriikide tehtavat tööd fakt on see, et edasiminekud ei ole olnud nii kiired, kui me oleksime soovinud, aga siiski märke progressist on. praegu me, meil toimub sõltumatu hindamine nendele instrumentidele, mis võeti vastu kahe tuhande kümnendal aastal, teemaks on siis need instrumendid, mis olid seotud romidega ja rahvusvähemustega. ja kui nüüd see hindamine lõpeb, siis avaldatakse ka tulemused see toimub selle aasta novembris. me jälgime liikmesriikide edusamme. ja seda sellepärast, et nagu ma ütlesin, põhipädevus on liikmesriikidel nendes küsimustes. Euroopa Liidul on pädevus, aga piiratud pädevus, sest noh, me räägime Euroopa Liidu kodakondsusest ehk eh, põhiosa sellest tööst on liikmesriikides ja sellepärast me just nimelt eh, jälgimegi olukorda liikmesriikides, sellepärast oleme me käivitanud need rikkumismenetlused, millest ma rääkisin. rassilise võrdsuse direktiivi ma juba mainisin. teine oluline direktiiv on eh, kahe tuhandendal aastal vastu võetud võrdsus töökohal direktiiv võib-olla olete kursus, kursis, et Euroopa Komisjon praegu kaitseb uut direktiivi eelnõu, mis laiendaks meie pädevust niimoodi, et see ei piirduks mitte ainult äh, töö, äh, tööalasete küsimustega, võib-olla siinkohal ma lõpetaksin. Um, kas keegi soovib veel komisjoni poolt esineda? paar sõna hariduse kohta Te olete Mihhail Toš, vabandust, ma ei, mm, ei olnud teadlik, et te olete juba siin, aga tehke palun lühidalt. niisiis, äh, mis puudutab äh, konkreetselt äh, hariduse ja kultuuri küsimusi, siis mis puudutab õiguslikku alust, millele toetudes töötame, on see artiklid sada kuuskümmend viis ja sada kuuskümmend seitse. meie eesmärgiks on toetada äh, koostööd liikmesriikide vahel, et eh, me saaksime toetada liikmesriikide poolsete poliitikate väljatöötamist, eh, nii et sellele toetudes peaks olema eh, võimalik oma finantsprogramme, oma finantseerimisprogramme kasutada liikmesriikide toetamiseks ning väga palju äh, on praegu toimumas, eriti kultuuri toetamisprogrammidega seoses Euroopa Liidus, samuti regionaalsete ja vähemuskeelte toetamiseks ning ka ka hariduse ja keelekasutuse osas seda, sellega ei ole tegeletud kõikides liikmesriikides, kuid te, koostööd on tehtud Euroopa Nõukoguga ja Euroopa kas- ja Euroopa Keelte Nõukoguga ning äh, toetame keeleõpet, hiljuti esitati ettepanek, eh, keeleõppe teemaline ettepanek võtab, eh, mis võtab arvesse Euroopas kasutatavaid keeli, kõiki keeli, mitte ainult ametlikke keeli Euroopa Liidus. oleme seda teemat eh, tihedalt arutanud liikmesriikidega, kuidas oleks võimalik toetada kõikide keelte õpetamist võimalikult hästi. teeme seda seoses äh, Ehm, eh, mitmed eriprogrammidega, millest kõige olulisem on Erasmus plussi programm. samuti toetame sellega seoses kõigi keelte õpet, meil on oma eh, projektid, mis puudutavad keeleõpet ja on seotud eh, vähemuskeelte õppimisega. ning mõned nädalad tagasi oli mul au äh, Eh, osaleda eh, Euroopa Parlamendi eh, töögrupis, mis tegeleb vähemuskeelte õpetamise küsimusega. kokkuvõttes on see selline temaatika, mille osas me üritame anda endast parima Eh, uute võimaluste väljatöötamiseks, kuid loomulikult saame aru, et eh, õiguslik pädevus langeb liikmesriikidele, eh, ergutame lihtsalt parimate tavade jagamist, et keeleline mitmekesisus võimalikult hästi säiliks Euroopa Liidus. suur aitäh teile selle eest, see oli väga spetsiifiline aspekt sellest raportist, mis puudutas just nimelt keelelist mitmekesisust ja nüüd lähme edasi Euroopa e, Nõukogu esindaja Mart Kovaidikeri juurde. suur aitäh teile, härra esimees, kõigepealt e, suur tänu e, kutse eest. loomulikult on suur rõõm ja au tei-, siin sõna võtta, eriti kuna see puudutab sellist äh, küsimust, mis äh, Euroopas aina rohkem tähelepanu saab, ehk siis äh, vähemuskultuuride äh, ja keelte kaitse, lähe-, äh, nüüd äh, sooviksin nüüd tegeleda kahe küsimusega, üks neist puudutab Euroopa Nõukogu rolli, ma, mul oli väga hea meel, et see Euroopa Nõukogu on siin paar korral juba mainimist leidnud, aga ma tahaksin Äh, pisut täpsemalt rääkida, ilma et muidugi väga detailseks muutuks ning samuti sooviksin paar sõna öelda ka äh, raamkonventsiooni kohta vähemusrahvuste kaitseks, see to-, äh, selle toimimise struktuuri kohta ning võib-olla teie tulevaste arutelude toetuseks ka eks siis äh, vähemuste kaitse põhitugisammastest. Euroopa Nõukogu ilmselt ei üllata teid, et meil on väga pikk äh, ajalugu selles äh, valdkonnas tegutsemise osas. ajaloolased ütlevad, et esimest korda räägiti vajadusest vähemusi kaitsta tuhande üheksasaja neljakümne üheksandal aastal ehk siis äh, põhimõtteliselt nõukogu asutamisest peale ning äh, aastakümneid on see teema endiselt päevakorda jäänud. Äh, üheksakümne kolmandal aastal pärast, pärast Nõukogude Liidu lagunemist ning etniliste kokkupõrgete algust endises Jugoslaavias muutus see teema eriti prioriteetseks. üheksakümne kolmandal aastal toimus tippkohtumine kus töötati välja kaks instrumenti, mis äh, äh, sellest äh, siis alguse said, kõigepealt riiklike vähemusrahvaste kaitsmise konventsioon ning Euroopa regionaalsete vähemuskeelte harta. üheksateistkümnendal ja kahekümnendal juunil kaks tuhat kaheksateist tähistas kokkulepe oma kahekümnendat jõustumise aastapäeva, selle osaks korraldati põhi, oluline konverents, mis tõi kokku mitmeid ministreid Strasbourgi ning räägiti äh, neist instrumentidest, mis endiselt tihedalt kasutuses on tänapäeval. Äh, lisaks äh, jälgimisele ja standardite kehtestamisele, mis on seotud kahe instrumendiga, mida ma eelnevalt mainisin, pidevalt palutakse Euroopa Nõukogult sihistatud äh, koostöö äh, toetamist ning äh, sellest aastast alates oleme meid kaasatud riiklike vähemusrahvaste tegevuse toetamiseks Armeenias ja Ukrainas ning selles osas oleme teinud väga tihedat koostööd ka ka Haagi rahvusvähemuste kõrgema ametnikuga ning samuti oleme koostööd teinud Veneetsia komisjoniga, mis on vastu võtnud pärast üheksakümne üheksandat aastat mitmesuguseid arvamusi e, vähemusrahvuste õiguste kohta paljudes Euroopa riikides. näiteks e, Bosnia-Hertsegoviina, Horvaatia, Ungari, Leedu, Montenegro, Moldova, Rumeenia ning äh, Ukraina. ning äh, see äh, katab mitmesuguseid erinevaid teemasid, nagu näiteks riigikeelte kasutamine, vähemuskeelte kasutamine hariduses, samuti ka, ka vähemusrahvaste staatus liikmesriikides, samuti ka, samuti ka põlisrahvaste olukorrast. mul ei ole eriti palju aega, aga ma sooviks äh, anda teile pisut äh, mõttetööd ähm, teie resolutsiooni koostamiseks äh, ning sooviksin teile Äh, raamist, rääkida äh, konventsiooni raamistikust ning selles kontekstis on ilmselt oluline meeles pidada seda, et äh, raamkonventsioon on ainus õiguslikult siduv mitmepoolne instrument, mis on ainuke, mis on ainult mõeldud rahvusvähemuste kaitseks. selle kokkuvõtmine, kokkuvõte, et üheksakümnendatel aastatel on endiselt suurepärane saavutus, eriti kuna selle konventsiooni ratifitseerimine seega lubavad äh, riigid äh, mitmesuguseid lapse, äh, mitmesuguseid vähemusrahvaste Äh, õiguste kaitseks, ehk see puudutab ka vähemuskeelte kaitsmist erasfääris suuliselt, kirjalikult, see puudutab ka äh, äh, isikunimede kaitset vähemuskeeltes, õigust ka omaenda vähemuskeeles õppeasutusi luua ja seal kasutada vähemuskeeli, samuti kohustab see konventsioon riike Eh, ka võimestava keskkonna loomiseks, vähemuskeelte kaitseks, muuhulgas eh, oleks vaja, tähendab see õpetajate koolitamist, see tähendab ligipääsu eh, õpikutele ning loomulikult raamkonventsioon ei ole mingisugune äh, Äh, äh, selline leping, mis lihtsalt pimesi vähemuste õigusi kaitseb, vaid võtab arvesse kogu ühiskonna huvisid. Äh, see üritab te, teha parimat integreeritud ühiskonna ülesehitamiseks, kus aktsepteeritakse vähemusi ja kus vähemused või vähemuskultuurid võivad õitseda ja areneda. ning äh, Eh, praegusel hetkel eh, annab see võimaluse välja töötada riiklikud eh, vähemuskultuuride kaitsepoliitika ning see tähendab ka seda, et protsessi jälgitakse viie aasta vältel sõltumatu ekspertikomisjoni poolt, millega lõppedes võetakse vastu ka ministrite nõukogu poolne avaldus Euroopa Nõukogus praegusel hetkel kolmkümmend üheksa liikmesriiki on äh, raamkonventsioonile alla kirjutanud ja rati-, selle ratifitseerinud ning äh, äh, ja Kosovos on see samuti rakendatav, kolmekümne üheksast riigist on kakskümmend neli Euroopa Liidu liikmesriigid. kuigi tegemist ei ole Euroopa Liidu instrumendiga, võttes arvesse, et kakskümmend neli kahekümne kaheksast liikmesriigist on selle konventsiooni osalised, annab see kõige laiapõhjalisema eh, eh, riigi vähemusrahvaste kaitse eh, võimaluse praegusel hetkel ning tahaks lõpuks öelda ka, et kuusteist liikmesriiki ratifitseerisid regionaalkeelte kaitse harta, mida ma eelnevalt ka mainisin. ning kui te nüüd mulle paar minutit veel kõneaega annate, siis ma sooviksin pöörata teie tähelepanu äh, Äh, mitmele olulisele aspektile äh, konventsiooni juures, äh, mis minu arvates võib osutuda kasulikuks tulevastes aruteludes selle resolutsiooni projekti kohta. kõigepealt, mis on väga oluline, ei ole olemas ming-, ühtegi rahvusvaheliselt aktsepteeritud definitsiooni selle kohta, mis asi on rahvusvähemus, vaid eh, nägemused sellest on väga erinevad, see eh, tähendab seda, et eh, raamkonventsioon võtab arvesse erinevate riikide erinevaid nägemusi, tegelikult definitsiooni pole konventsiooni lisatud ei ole olemas eh, mingisugust teksti vähem, rahvusvähemuste kohta OSCE-s ega ÜRO-s eh, selline definitsioon lihtsalt puudub. selle tagajärjel eh, praeguses raamkonventsioonis defineerivad riigid konventsiooni kehtivusala, kuid samas nõu, nõustav komisjon saab siinjuures esitada olulisi küsimusi, et garanteerida äh, et eh, keda, ühtegi rahvusrühmitust ei eh, jäta ilma konventsiooni kaitseks arbitraarselt või diskrimineerivalt. paljudel juhtudel eh, nõuandev komisjon toob kaasa dialoogi alustamise ning mitte ainult liikmesriigi ja nõustava komisjoni vahel, vaid ka vähemuste esindajate vahel ning väidetavalt tänu sellisele dialoogile on ja on definitsiooni eh, puudumine, annab suurepärase võimaluse suuremaks paindlikkuseks, mis sobib enamasti ka rahvusvähemustele. definitsiooni puudumine võib eh, tähendada ka seda, et, eh, et mis annab vähemustele võimaluse enesemääratusõiguseks ning äh, e-, õigus enesemääratluseks on oluline inimõiguste äh, alane garantii ning äh, see näitab ka, see aitab ära hoida ka seda, et rahvusvähemuse enesemääramisõiguse paneb paika riik. muidugi raamkonventsioon annab mõista ka seda, et seda õigust tuleb kasutada heas usus ning eh, tsiteerides eh, eh, seda lõiku, mis on väga oluline. see ei tähenda, et indiviidil on arbitraarselt õigus kuuluda ükskõik millisesse rahvusvähemusse, subjektiivne valik on seotud objektiivsete kriteeriumitega, mis on seotud isiku Äh, identiteediga ning see toob selle, mind selle kolmanda raamkonventsiooni iseloomustuse juurde, mis äh, äh, oleks siis see, et tegemist ei ole ainult diskrimineerimisvastase inst-, instrumendiga, me rääkisime siin Euroopa Komisjoni mandaadist, see toob meid pisut sammukese edasi diskrimineerimisvastases poliitikas ning veel kord tsiteerin, et asi selgemaks muutuks nimelt, et äh, artiklis äh, neli punkt kaks öeldakse, et osapooled võivad äh, vastu võtta adekvaatseid meetmeid selleks, et kõikides valdkondades nii sotsiaalselt, poliitiliselt kui kultuuriliselt või võrdsed võimalused enamuse, vähemuse vahel ning oluline lõik on see, et et meetmeid, meetmete puudus, mida mainiti lõigus kaks, ei tähenda, et toimub diskrimineerimine. ning seda võiksite samuti arvesse võtta aruteludes resolutsiooni kohta ning veel kord, see raamkonventsioon üksi ei toimi, kaks tuhat kaks, aastal kaks tuhat kaks võeti vastu ÜRO eh, deklaratsioon, mis on artiklis kaheksa, eh, kehtestab sarnased kätted ning eh, peab mainima ka seda, et me peame Eh, selle teksti abil eh, ka, võtame kasutusele me parimad meetmed pärast teist maailmasõda, eh, mis võtavad arvesse kõiki e, inimõigusele algasid instrumente nagu inimõiguste, Euroopa inimõiguste harta ning ja kuid äh, viimaste aastakümnete kogemused on näidanud, et positiivsed meetmed riigi poolt äh, on vajalikud selleks, et võrdsed äh, tegutsemisvõimalused anda kõigile osapooltele. olen teadnud, tean, et ma võtan, räägin liialt pikalt, vabandan selle eest, kuid ma rääkisin pikalt, sest soovisin anda parima panuse teie poolt tehtavasse töösse, nagu te teate, paljudes Euroopa riikides äh, on äh, vähemuste õigused surve all ning äh, isegi õiguseid vähendatakse, seega uued instrumendid, äh, millest te praegu räägite, võivad sattuda raskustesse ning loodetavasti meie panus aitab seda tööd lihtsamaks teha, aitäh! suur tänu, et tutvustasite seda raamkonventsiooni nii hästi. jah Euroopa Liidus on asjad hoopis teistmoodi, meil ei ole raamkonventsioone, vaid olukord on sootuks keerulisem vähemustega ja sellepärast komisjoni ettekanne oli ka niivõrd teistsugune, meil on niivõrd palju erinevaid instrumente ja ei ole sellist ühesugust kõikehõlmavat lähenemisviisi. ja viimases äh, vähemuste aruandes käsitleti erinevaid valdkondi seetõttu ja sellepärast ongi tähtis, et me kuulame ära ka Euroopa Nõukogu, sest siit on suur-suur eh, pikaajaline pärand, mida me saame kasutada oma raportis. ja nüüd saab kohe eh, sõna Euroopa Roomade rohujuuretasandi organisatsioonide võrgustiku tegevdirektor proua Gabriela Trabanova. ma tänan kutse eest siia tänasele kuulamisele ja ERGO meie organisatsiooni nimel ma väga tervitan teie Eh, teksti, mis puudutab eh, miinimumstandardeid vähemustele. tähtis on eh, tunnustada ja mõista mm, vähemuste olemusel Euroopa Liidus ja meie võrgustik, roomade rohujuurtasandi organisatsioonide võrgustik ERGO, me üritame lähendada meie organisatsioone Euroopa Liidu institutsioonidega ja aidata äh, organisatsioonidel kohapeal tööd teha, meil on kolmkümmend liiget Euroopa Liidus ja Lääne-Balkanis, Türgis ja Ukrainas kokku. ja me hindame väga kõrgelt Euroopa kultuuripärandit, mis on mitmekesine ja roomad rikastavad seda spektrit. samas aluslepinguga ja Kopenhaageni kriteeriumiga ette nähtud kaitse ei ole tagatud ja ka on erisugune arusaam sellest, kes on siis vähemusrühm ja etnilised, rassilised või rahvuslikud vähemused. milline on nende eripära? väga probleeme on vähemuste defineerimisega ja samas nende kaitsega rassismi ja diskrimineerimise vastu. ma äh, räägin seal, kus tunnustatakse roomasid vähemusena ja äh, väga tähtis on, et standardid oleks järgitud. Eh, jah, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on kõige suurem romade populatsioon ja seal on neil põhiõigused vähemustena. Tšehhis on nii, seal on nii kultuurilised kui poliitilised õigused tagatud, aga ametlik poliitika peab eh, veel hakkab paremini mõjundama eh, tegelikke tingimusi, et ei toimuks füüsilisi rünnakuid, diskrimineerimist ja tõrjumist mida roomad kogevad Prantsusmaal, Itaalias, Kreekas ja Hispaanias, riik ei tunnista neid äh, rahvusvähemusena. Ühendkuningriigis ei ole vähemus defineeritud, aga äh, nähakse neid rassilise rühmana, mustlased või ringirändajad, nii viidatakse neile seal ja mm, Itaalias on tehtud parlamendis sellekohaseid ettepanekuid, et defineerida äh, vähemusena Rooma taga, seni ei ole ühele poole jõutud Saksamaal ähm,. Äh, ähm, ringirändajaid ei peeta roomadeks ähm,. Austrias on nii, et et üheksakümne kolmandast aastast on romad etniline rühm, aga silmas peetakse vaid neid roomasid ja sindisid, kes viieteistkümnendast sajandist peale on Austrias elanud paikselt. ja need, kes on tulnud hiljem, ei saa seda staatust, ehkki nemad on enamuses Austrias täna. Iirimaa tunnustab eh, ka ringirändajaid mm, nüüd möödunud aastast Eh, vähemusena, aga romasid mitte. Soomes eh, konstitutsioon samas tunnustab eh, romasid rahvusvähemusena. siin on meie seire tulemused ja me näeme, et sellest tuleneb väga palju erinevaid probleeme romade osalemine vähemuste osalemine, paremini rahalised toetuskavad tõrjutuse vastu võitlemiseks ja isegi äh, roomade organisatsioonidel on raske tõestada diskrimineerimise ja vaenujuhtumeid. Äh, tähtis on kaitsta vaenukõnede vastu äh, mitte ainult riigi tasandil, vaid ka kohapealsel tasandil ja regionaalsel tasandil Eh, Hispaanias kõikides provintsides on olemas nüüd eriprokurör, kes selliste nähtuste vastu võitleb. aga kõik on väga fragmenteeritud ja mustlasvaenulikkust ei kajastata seadusandlikes dokumentides ja me arvame, et vähemuste elu kõikides riikides on äh, Eh, hapras olukorras ja kõik nüüd sõltub poliitilisest tahtest ja sotsiaalsest õhkkonnast, mis riigis valitseb. Eh, ja roomade puhul on olukord veelgi keerulisem, sest neil ei ole koduriiki, kes nende eest seisaks. Eh, kultuuripärande kai- ja keelekaitse ja miinimumstandardite järgimine äh, on seetõttu raskem ja Euroopa Liit annab siin lootust paljudele. Euroopa Parlamendi resolutsioon aastast kaks tuhat viisteist mustlasvaenulikkuse vastu ja Soraya raport aastat kaks tuhat seitseteist on olemas, aga olukord on läinud vahepeal hullemaks ja on vaja kiiresti meetmeid selleks, et sajandite vanune tõrjumine ja diskrimineerimine lõpeks ja miinimumstandardid vähemustele Eh, nii etnilistele kui ka rahvusvähemustele peavad olema tagatud. Eh, ja samuti seksuaalvähemuste ja puuetega inimeste ehm, õiguste kaitsmine tuleb paremini tagada ja tähtis on, et vähemused saaksid parema juurdepääsu teenustele, informatsioonile ja on vaja parandada ka koolitust inimestele, kes nendega tegelevad. on vaja luua lepituskomisjonid ja tõekomisjonid selles vallas. Eh, tuleb konsulteerida enamus eh, rahvusrühmadega koha peal, piirkondlikul tasandil ja kaasata vähemused põhiprogrammidesse. ainult nii on nad tõhusad ja ei diskrimineeri kedagi. ma tänan ja nüüd saab sõna Laslo Bukovski, äh, kes on Slovakkia Vabariigi täievoliline esindaja rahvusvähemuste jaoks. tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, elsőként szeretném megköszönni a meghívást. suur tänu, kõigepealt ma tahan südamest tänada selle kutse eest siia jah, härra esimees, te ütlesite, et ma olen Slovakkiast, aga ma kasutan teie keelerežiimi ja räägin oma emakeeles, ungari keeles. ja sellega ma näitan, kuivõrd tähtsaks ma pean seda, et me kaitseksime mitmekeelsust. ja täna on meil siis teemaks vähemustega seotud miinimumstandard Euroopa Liidus ja me räägime, millised puudused meil siin on eh, rahvusvaheliste normide eh, täitmisel. jah, eh, emakeele kasutamise õigus on minu jaoks prioriteetne teema, sest keel on vahendusinstrument. see on ka identiteedi kajastaja. ja keelelistel õigustel on väga suur tähtsus Euroopa Liidus ei ole õiguslikku raamistikku, mis eh, kaitseks selgelt neid õigusi, aga samas Euroopa Liit on väga palju ära teinud. Ehm, keelte harta võeti vastu tuhat üheksasada üheksakümmend kolm ja samuti eh, vähemus, eh, rahvusvähemuste kaitse konventsioon Need on kaks tähtsat dokumenti, kui me peame silmas eh, etnilisi konflikte endises Jugoslaavias või Nõukogude Liidus, siis me mõistame, kuivõrd olulised need dokumendid on, kuivõrd tähtis on kaitsta vähemuste õigusi ja ära hoida eh, konfliktid. Eh, need kaks dokumenti jätavad liikmesriikidele suure tegevusruumi ja liikmesriikide roll on loomulikult väga tähtis. viimastel aastakümnetel on palju lootusi pandud nendele kahele dokumendile ja sellele, et tõesti on mm, võimalik tõesti õiguslikult kaitsta õigusi. harta jõustus tuhat üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal ja kaheksakümmend seitse vähemuskeelt on meie Euroopa mandril täna aga me peame ka ütlema, et terve rida liikmesriiki ei ole ratifitseerinud keelte hartat või ei ole ühinenud sellega. jah, väga palju küsimusi vajab veel selgitamist. mis on need õigused emakeelele, kas need õigused on eh, eraldiseisvad õigused ja neid tuleb tunnustada või nad eh, on muude õigustega seotud? mina lähtun sellest, ja ma ei ole ainus, kes nii arvab, et keelelised õigused käivad käsikäes muude õigusega, õigus sõnavabadusele, eh, usuvabadusele. Eh, eh, ja seonduvad keelelised õigused ka demokraatiaga. ja ma arvan, et keelelised õigused on demokraatia üks peamisi aspekte ja etendavad üliolulist rolli, seetõttu tuleb neid eh, kaitsta, nii saavad ainult inimesed oma põhiõigusi eh, realiseerida. Eh, tegemist on universaalse õigusega, mis kuulub põhiõiguste teise ja kolmanda põlvkonna hulka ja keel ei ole aktuaalne mitte ainult eraelus, vaid ka ametielus. tähtis on, et kodanikud saaksid kasutada oma emakeelt igapäevases elus, kultuurvaldkonnas, sotsiaalvaldkonnas, poliitilises valdkonnas. ja mis puudutab vähemuste keeli, siis ka visuaalne pool on tähtis visuaalne kahekeelsus ja ka kolmekeelsus tuleb äh, seadusega garanteerida riikidel. ja see puudutab nii eraelu kui ka ametialast elu, aga on veel üks küsimus. Äh, kuivõrd äh, see Eh, visuaalne kakskeelsus, mitmekeelsus ikkagi eh, esineb meie elus. see sõltub jah, tervest reast eh, ühiskondlikest poliitilistest teguritest. selline visuaalne mitmekeelsus on, saadab mitmeid sõnumeid. vähemustele annab see juurde kindlustunnet ja usaldust enda vastu ja on väga positiivne näide sallivusest paljude vähemuste jaoks eh, on see ka nagu näiteks roomade jaoks selline tasakaalustav tegur. Eh, aga kõigepealt peavad olema tagatud õiguslikud alused selleks ja siduvad sätted tuleb ette näha. peavad olema vastavad struktuurid, mis selle tagavad liikmesriikide õiguse harmoneerimine on samas suur-suur väljakutse. ühelt poolt harta ja teiselt poolt liikmesriikide endi õigusaktid väga tihti ei ole päris kooskõlas omavahel. ja üks asi on õiguslik alus, mis on liikmesriikides olemas, aga kuidas on lood selle praktikasse juurutamisega, siin on veel palju tõkkeid. tihtipeale vähemuste õiguste realiseerimist nähakse mingi poliitilise tehingu osana, aga tegemist on ju inimõigustega, mis peab tuginema dialoogile ja Euroopa Liidu tasandi regulatsioonile ja on vaja vastata vähemuste ootustele ja lootustele, meil on vaja siduvat õiguslikku raamistikku ja praktikas on meil suuri probleeme, aga samas harta ja konventsioon on üliolulised dokumendid. ja meil on nüüd võimalus lahendusi välja pakkuda ja eh, vastu võtta miinimumstandardid, sealhulgas ka keelelistele vähemustele. aitäh, enne kui alustame arutelu, saab sõna meie viimane kõneleja ja tema on Euroopa Vähemuste ja Regionaal- Äh, keelte ähm, ajalehtede liidu president. meie äh, saame äh, samuti, tahame samuti lisada endapoolseid märkuseid selle teema kohta kaks tuhat üksteist, kaks tuhat üks võeti äh, vähemuste teemalised äh, äh, küsimused kokku kümnes punktis, üritame garanteerida vähemuste esindatuse, toetudes mineviku ning Äh, praegusel hetkel on probleem eriti just äh, rahastuses, sest äh, tihtipeale on vähemustel ähm, väiksemad võimalused kui teistel. praegusel hetkel on nähelda, täheldatavad teisedki tendentsid, näiteks meie meie juures on mõningad, eh, mõned esindused suletud, teised eh, jällegi eh, te, teised näiteks iiri ja galeegi keele puhul. näiteks ka üks ungarikeelne ajaleht on suletud Slovakkias ja hmm. Äh, meie jaoks on äärmiselt oluline äh, eelkõige just pluralismile toetuda. praegusel hetkel kommunikatsiooni informatsioon on äärmiselt äh, olulised, oluline on see selleks, et garanteerida vaba väljendusõigust, sõnavabadust, väh-, riiklike vähemuste esindajad on tihti peale, on nad ähm, raskemas olukorras need, ning äh, just neil on suuremaid raskusi enda äh, väljendamisega, väljendusvabadusega, neil peaks aga olema samasugused õigused selles osas kui enamusel Eh, peame tegema kõik selleks, et eh, pluralism eh, leiaks kõigi jaoks tegeliku tähenduse. praegusel hetkel on on vähemusküsimused seotud konkreetsete geograafiliste piirkondadega, seega ei ole tegemist eelkõige niivõrd äh, Ehm, eh, tegelikult eh, tegemist ainult geograafiliste probleemidega, vaid on tegemist ka ajalooliste küsimustega ning eh, näiteks tihtipeale paljude vähemuste jaoks on nende ajalehed ainuke võimalus nende jaoks olulise informatsiooni saami-, kättesaamiseks ning nad on ka eh, sellised eh, väljaanded on tihtipeale ka vähemuste ainsad häälekandjad. seega eesmärgiks oleks see, et suudetakse garanteerida eh, vähemustele samasugused eneseväljendusvõimalused kui enamusel on, suurendamaks tolerantsi ja kultuuride vahelist dialoogi Eh, me peaksime informeerima mitte ainult siis, kui juhtuvad, eh, juhtuvad, eh, kui on tegemist negatiivsete uudistega. loomulikult oluline küsimus on siin rahastus. riigipoolsed vahendid on väga piiratud ning praegusel hetkel on väga keeruline rahaline olukord, eriti pärast majanduskriisi ja seega need äh, see tähendab seda, et et praegu olemasolevad vahendid ei suuda garanteerida tegelikult tasakaalu äh, selliste ajakirjandusväljaannete avaldamiseks, seega peaks Euroopa Liit andma võimaluse eh, selliste eh, eh, pressiväljaannete avaldamiseks. samuti võiksime öelda seda, et, et töö, mis tehakse internetis, aitab muuta tõhusamaks kogemuste vahetuse ning sellised võrgustikud armastavad ka selliste väljaannete kaalu suurendamisele Eh, ning eh, praegusel hetkel eh, näiteks mida seal on kolm miljonit lugejat praegusel hetkel peaks tegema kõik selleks, et need vähemuste väljaanded ühendaks oma jõud ja kaitseks teineteise õigusi, samuti meil on olemas selline, eh, sellised uuringud, mis eh, on pühendatud just nimelt eh, vähemuste, vähemuste ajakirjanike väljaõpetamise peale ning liikmesriigid peaksid tegema äh, Äh, kõik selleks, et leida ka alternatiivseid finantseerimisvahendeid ajakirjanike väljakoolitamiseks, et oleks võimalik nende töötajate konkurentsivõimet suurendada. ja samuti peaks sealjuures tegelema eetiliste küsimustega, äh, samuti sallivusega, kultuuridevahelise äh, kokkupuutega ja mitte eh, keskenduma ainult ajakirjandusele Euroopa Liidu jaoks eh, on eh, vähemuste väljaanded väga olulised, sest muidu ei suudeta kõigi häält teha kuuldavaks Euroopa Liidus. Euroopa Liidul on tihtipeale, rõpitakse tihtipeale just nimelt võima-, võrdsete võimaluste garanteerijaks kõigile, seega peaks Euroopa vähemusrahvad leidma eh, rohkem ruumi ka e-, enamusele kuuluvates eh, ajakirjandusväljaannetes. vähemuste esindajad peaksid olema eh, nähtaval kohtadel ka enamusele suunatud meediaväljaannetes sest äh, see, neil peab olema ligipääs infole, mis puudutab riigi raha kasutamist. samuti oleks vaja ka jälgimiskomisjonid paika panema, äh, mis aitaks äh, ka paremini välja tuvast-, veilida võimalikud rikkumised internet on loomulikult oluline ka vähemuste jaoks infovahetuskohana, kuid on olemas riigi poo-, kuid samas riigipoolne, riikidepoolne rahastuspoliitika lonkab e, ja näeme, et tehnoloogiline areng e, võib anda suure võimalusi pressi arengule, näiteks mõelgem siin kas või näiteks tõlke peale, mis, äh, tõlkeprogrammide peale, mida kasutatakse Hispaania katalaanikeelsete artiklite tõlkimisel. Äh, kõik see tehnoloogia äh, peaks olema kõigi vähemuste käsutuses, aga selleks on vaja koolitu-, koolitusi, et, et kõik vähemuste esindajad õpiks kasutama äh, Ehm, uute tehnoloogiate võimalusi, see ei puuduta mitte ainult liikmesriike, vaid ka vähemuskeeli, sooviksime seega teha ettepaneku, et Euroopa riigid pööraks rohkem tähelepanu vähemusmeedia vahenditele, suur aitäh teile um,! um suur aitäh kõikidele kõnelejatele! ja nüüd ma annaksin sõna raportöörile lõppmärkusteks. nii nagu kolleegid ilmselt märkasid, on vähemuste teemaline arutelu Euroopa Liidus vägagi lai ja seda te nägite kuuldud ülevaadetest. on päris mitmeid vähemuste teemalisi arutelus äh,, raporteid nii meie komisjonist kui mujalt ja sellepärast ma annaksin ka kokkuvõtteks sõna, aga kõigepealt ähm, me kuulame arutelu. ma tahtsin lihtsalt seda mainida sellepärast, et meie arutelu aluseks on need mitmed kõnelejad, keda me oleme siia kutsunud, aga ka muud vähemustega seotud arutelud, mis meil, meie eest on juba varem läbi käinud. see on kõige värskem, ma tahtsin lihtsalt seda mainida. härra Šogo. kui palju aega mul on? üks minut <laughs> noh, ma püüan piirduda võtmesõnadega. mulle meeldib selle saksakeelne vaste, et sellega saab tõesti nagu pähe lajatada. alati on küsimus vähemuste määratlemises. minu meelest me peaksime rohkem keskenduma liikmesriikide vastutusele või võib-olla peaks ütlema vastutustundetusele selle mittediskrimineerimise direktiivi osas. edasi, rakendamine. täna me saaksime pigem rääkida mitterakendamisest, sest otsuseid, äh, kohtuotsuseid, et äh, neid reeglina pigem ei kohaldata. ja minu kodumaa Rumeenia on parim näide sellest. Järi-, üks valitsus teise järel leiavad, et keeleõigused on äh, nii-öelda vabatahtlikud. riigistatakse ähm, vähemuste oma, omandit, näiteks usulisi, usulist vara ja nii edasi. ja veel, siin keegi rääkis pädevuse piiratusest. mina sooviksin, et pigem rohkem eh, keskendutakse Euroopa Liidu õiguse potentsiaalile kui piirangutele. vähemuste õigusi austatakse kogu Euroopas ainult sellisel juhul, kui meil on olemas Euroopa Liidus oma standarditega kõikehõlmav vähemuste kaitsesüsteem ainult Euroopa Liidu õigus saab tagada nende õiguste kaitsmise, täieliku kas-, kaitsmise ja tegelikult Euroopa Parlament on juba varem sellele ka üles kutsunud. Euroopa kodanikuraporti on ka selle küsimusega tegelenud. minu küsimus on, mida me veel saaksime siin teha selleks, et selle küsimusega edasi minna? aitäh, härra Šokor. kolleeg Žirek suur tänu. õigus kollektiivsele mälule. õigus emakeele kasutamisele. see on ülioluline kõikide identiteedi jaoks. Euroopas on palju probleeme tekkinud sellest, et puudub korralik poliitika. ja probleeme on tekkinud ka nende institutsioonide tegevusetuse tõttu, kes peaksid tegelema vähemuste kaitsega. ja ka Euroopa Liit on välja paistnud tegevusetusega. me oleme pöördunud Euroopa Komisjoni korduvalt ja nende käest oleme vastuseks kuulnud, vot see ei ole meie küsimus. see ei ole meie asi ja sellepärast olen ma väga tänulik raportöörile, esimehele ja kõikidele nendele, kes tänases arutelus osalevad. mul on ülihea meel, et me seda arutame. meil on väga palju probleeme meie suurima naabri Saksamaaga kolmkümmend aastat on meil olnud kahepoolne leping. ja sellest tulenev kohustus hariduses peaksime me ka tagama õiguse rahvuslikule identiteedile meil on probleeme Saksamaa noorsooametiga. Ehm, sellega, et Poola lastel on probleeme vanematega poola keeles suhtlemisega. kõik meie pöördumised oma saksa naabri poole on jäänud vastutus, vastuseta. meil puuduvad instrumendid nende sätete kehtivuse tagamiseks ja see Saksamaa Noorsooamet on veelgi hullem, me ei näe nende pool mitte mingisugust mõistmist. Nad ei mõista, et lapse õigus rääkida va-, lapsevanemaga oma emakeeles, see on põhjapaneva tähtsusega ja me ei räägi tegelikult sellisest keelest, mida räägitakse kuskil tuhandete kilomeetrite kaugusel Saksamaa piirist, ei, me räägime Saksamaa naaberriigi ähm, riigist, naaberriigi emakeelest, Nobeli äh, auhinna võitjate näiteks Zinkevitši emakeelest. selliste nähtustega me peame võitlema ja sellepärast ma sooviksin tänada teid veel kord selle eest, et te olete selle küsimuse päevakorda võtnud ja et te nende küsimustega tegelete ja suur aitäh, et äh, aru andes neid küsimusi tõstatate. Udo Vilner. Thank you very much. If we start. suur aitäh. põhiõiguste deklaratsioon on meil olemas, siis meil on Euroopa konventsioon, meil on Euroopa Nõukogu vähemuste äh, raamkonventsioon. aga kui ma nüüd teid õigesti mõistsin, need kõik on küll kohustuslikud, kuid need on kohustuslikud äh, riikidevahelises suhtluses ja mitte otse kodanikele. siis on meil veel aluslepingu artikkel kaks, see peaks ju liikmesriikidele minu meelest kohustuslik olema, aga teisest õigust meil ei ole. meil on küll diskrimineerimisvastased õigusaktid, aga nendest ei piisa. kõik need ra-, raamkonventsioonid ja nii edasi, need on eksisteerinud terve igaviku, aga paraku see vähemuste vilets kohtlemine jätkub ja on jätkunud pikka aega ja just nimelt nende romade kohtlemine. nii et kui me soovime Euroopa Liidus näha mingisuguseid vähemuste miinimumstandardeid, siis me peame tegelikult leidma mingisuguse mehhanismi, millega seda teha. praegu on ju niimoodi, et liikmesriik peab tagama kodanikule õigused ja meie ei saa mitte midagi teha. seda on näha mitmes kohas, küsimus ei ole mit-, vahel mitte ainult vähemuste õiguses, ei, küsimus on teistes õigustes ka. ja me ei tee mitte midagi, mis siis lahendus on? kuidas saame me tagada, et liikmesriigid oma kohustusi täidavad? sooviksime kuulda komisjonilt, mida meil vaja on? aitäh, väga hea sõnavõtt. ma lisaksin omalt poolt ka midagi. komisjon rääkis siin pädevusest, Ähm, diskrimineerimisvastane direktiiv on nüüd meie äh, komisjoni pädevuses, seda ei ole nad mitte ala, seda ei ole see mitte alati olnud, aga mm, põhimõtteliselt direktiiv ei ole mitte alati olnud väga kõikehõlmav ja sellest ei ole tegelikult mm, küllalt vähemuste kaitsmiseks äh, kõikjal Euroopas, jah, komisjon teeb, tegeleb selle tööga, aga tegelikult tegemist on suurema õigusliku probleemiga. aitäh! järgmisena kolleeg Franz, tere tulemast meie komisjoni, ma tegelikult eelmine kord ka tervitasin, aga siis vist ei olnud teil kõrvaklappe pää-, peas, meie komisjoni uus liige. suur tänu, miks miks kaasamise strateegia ei funktsioneeri seni, kuni ei mõisteta, et kõige rohkem diskrimineeritud grupp roomad eh, jäävadki diskrimineerituks, kui neid ei kaasata kõikidesse tegemistesse ja midagi ei õnnestu jätkusuutlikult nende elus muuta. ja ei parane eh, nende elujärg nüüd äh, äh, roomade emakeele kasutamise võimalusest on neil vähe kasu, kui need rooma lastel ei ole samasuguseid võimalusi nagu teistel kodanikel haridusteel. ja kui nad ei saa osaleda aktiivselt ühiskonnaelus. Äh, Ida-Euroopa liikmesriik riikides on suur probleem eh, tõrjutus eh, ja see on pigem reegel ja just lapsed on sotsiaalselt väga halvas olukorras ja neid tuleb kaitsta laste õiguste konventsiooni alusel, aga paraku minu koduriigis laste õiguste konventsiooni alaseid õiguseid rikutakse pidevalt ja mingit tagajärgi ei ole ja teine probleem on korruptsioon näiteks kaasamise strateegia vahendid ei jõua nendeni, keda see kõige rohkem e, puudutab, tõrjutus ja vabaühendused on vaja tõesti kaasata korralikult ja saavutada positiivseid tulemusi. ja vähemustel on vaja oma institutsioone, kes nende õigusi esindaks. Nad on vaja kaasata võrdväärsete partneritena, eh, mitte ainult ei tohi nad olla subjektid, objektid, vaid ka eh, saaksid jälgida, kuidas nendega seonduvat ellu viiakse, sest aastasadu on nad elanud meie hulgas, aga nende olukord on halb. härra Adamov suur aitäh, esimees. miinimumstandardid vähemuste jaoks Euroopa Liidus, see on Euroopa Liidu jaoks väga oluline küsimus. nagu härra Nadi ütles, on Euroopa Liidus viiskümmend miljonit sellist inimest, kes vastavad vähemuse kriteeriumile aga põhimõtteliselt eri liikmesriikides on liik-, on vähemuste suhtes erineva, erinev suhtumine ja see sallivus on ka väga erinev. Euroopa Liit peaks südamega vähemuste sõbraks hakkama, aga see tähendab ka seda, et on vaja koostada Euroopa standardid selle kohta esiteks tuleb austada vähemuste hulka kuuluvate inimeste õigusi. vähemustel on spetsiifilised vajadused. Nad vajavad täielikku sotsiaalset, majanduslikku, kultuurilist ja nii edasi võrdsust. ja sellepärast ongi vaja neid standardeid selleks, et vähemusi kaitsta ja tegelikult see on aktuaalne nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui Lääne-Balkani kandidaatriikides. aitäh, kas keegi liikmetest soovib veel sõna? härra Nadi just nagu täpselt ajastatud on ähm, istet võtnud, ma annaksin raportöörile siis sõna kokkuvõtlikeks märkusteks kõik, kes on nende vähemusteemadega kokku puutunud, mm, vaatavad seda erineva nurga alt, nagu juttu oli, siin võib keel, rass, mm, nahavärv küsimusse alla tulla. mina olen sellega ka tegelenud äh, põhjalikumalt mingisugusel hetkel. küsimus on kõikides nendes äh, õiguslikes instrumentides, mis meil on selle asja jaoks. raportööril on ähm, ette valmistatud äh, konkreetne nii-öelda lähenemine sellele küsimusele. ja ma arvan, et võib-olla mõningad asjad ei ole päris meie komisjoni äh, pädevuses, aga on sellegipoolest meie komisjonile huvipakkuvad. kas on soovi lõppmärkusteks? aitäh, esimees. ma sooviksin tänada kõiki kõnelejaid. eriti sooviksin tänada härra Bukovskit. Teme, tema tegelikult ütles väga palju seda, mida mida mina olengi mõelnud Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide suhtluse osas. ma olen väga hästi kursis, kui palju häid otsuseid on Euroopa Nõukogus vastu võetud. ja tegelikult vähemuste kaitse on Euroopa Nõukogu üks olulisemaid teemasid Ähm, ja tegelikult on öeldud, et vähemuste kaitse on rahvusvahelise õiguse seisukohalt kohustuslik. nagu Tšaba Šogor mainis, on aga oluline mitte ainult see, et liikmesriigid oleksid liitunud või ratifitseerinud ühe või teise info, instrumendi Euroopa Nõukogust, tähtis on, et seda ka täidetaks milline see järelevalve on? Euroopas on alati väga palju kaebusi. näiteks viimase aruande juures oli infot arvukatest rikkumistest paljudes liikmesriikides, kusjuures paljud nendest äh, rikkumistest olid seotud tõesti elementaarsete õigustega ja tegelikult sellepärast Euroopa Liit koostaski Kopenhaageni kriteeriumid kandidaatriikide jaoks. viiskümmend miljonit inimest kuulub vähemuste hulka ja nemad tõesti väga vajavad Euroopa Liidu poolseid tagatisi. võtame kas või üks koma neli miljonit allkirja vastaval pöördumisel, vähemuste pöös, pöördumisel tegelikult Euroopa Kohtul on ka selle vähem, vähemuste teema kohta kohtuotsus olemas, selle öö, äh, paketi kohta seisukoht. meil on vaja miinimumstandardeid vähemustele ja vähemusrahvustele me teame tegelikult, et äh, instrumendid teistes poliitikates on piisavalt paindlikud ja tegelikult Euroopa Parlamendil on võimalus edasi minna, edasi liikuda, ühtlasi edasi öö, ähm, liikuda koos ka, liigutada ka komisjoni, et äh, liigutaks nende kuldstandardite suunas. komisjonile küsimus see vähemuste pöördumine ühe koma nelja miljoni allkirjaga ja samuti Euroopa Kohtu otsus, põhimõtteliselt nendest tuleb välja, et Euroopa ikkagi vajab neid miinimumstandardeid. kas soovite praegu kohe kiirvastust komisjonilt, ma annaksin komisjonile sõna, aga väga kiiresti. aitäh, üks asi, mida ma sooviksin selgitada selle üldkohtu kohtuotsuse kohta. jutt oli alus, alusest, ähm, mille põhjal komisjon lükkas tagasi selle vähemuste safe pack'i. selle alla kuulub tegelikult üksteist osa ja komisjon lükkas selle tagasi sellepärast, et ei olnud äh, õnnestunud kõigi üheteistkümne teema jaoks pakkuda piisavat ähm, materjali ja kohus leidiski, et see on vajalik. ja siis selgus, et vaid kaks üheteistkümnest ähm, jäävad väljaspoole komisjoni pädevust. kui nüüd initsiatiiv ametlikult esindatakse, siis me peame nende üheksa suhtes kolme kuu jooksul tegutsema praegu ei ole mõtet nii-öelda sündmuste käigust ette rutata, sellepärast et komisjon sellega praegu tegeleb ja kindlasti tuleb ka kuulamine Euroopa Parlamendis selle kohta. suur aitäh, head kolleegid. me kuulsime sõnavõtte vähemuste teemadel, miinimumstandardite teemal meil on siis omaalgatuslik raport, raportöör härra Nad. suur aitäh selle töö eest, suur aitäh külalistele. suur aitäh teile kõikidele. vähemuste õigused ei saa kunagi olla liiga hästi kaitstud, niisiis suur-suur ähm, aitäh teile kõikidele osalemast sellel arutelul. go with the presentation by the Commission and afterwards to give the floor to Mrs. Metzola was reading something. From Mrs. Holmeyer. Yes. So, colleagues, um, to those of you who are um, not staying for the next point, if you could please leave quietly. niisiis, kallid kolleegid, kui te ei jää nüüd järgmise päevakorrapunkti arutelu ajaks siia, siis paluksin teil vaikselt lahkuda. meie järgmine päevakorrapunkt, sisejulgeolekufondi loomine see on komisjoni ettepanek sisejulgeolekufondi loomiseks ja see on seotud järgmise eelarveraamistikuga kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. Monika Hoolmeier on raportöör. Roberta Metsola on tema asemel siin. me hakkame siis selle päevakorrapunktiga nüüd tööle ja alustame kõigepealt ülevaatest komisjoni poolt. kas siseküsimuste peadirektoraadist on esindaja siin olemas? siin kolleegis, siin, siin saalis on natuke kärarikas, ma veel kord paluksin kolleege, et te lahkuksite vaikselt, kui te siia edasi ei jää. Roberta siis ähm, asendab Monika Hoolmeierit, aga nüüd kõigepealt komisjon, aitäh. suur aitäh, härra esimees. et äh, meil on võimalik kohtuda teie komisjoniga. see fond, sellel on sama nimi nagu varem tähendab, sisu on sama. alustasime me kõigepealt varasema fondi hindamisest ja mida me leidsime? põhimõtteliselt on põhjust rõõmustada, et sisejulgeolekufond on lisanud lisaväärtust liikmesriikide tegevustele, tegevusele. näete siin näiteid sellest põhimõtteliselt see on liikmesriikide võimekust suurendanud, õiguskaitseametnike koolitust ja nii edasi. kõik see on tegelikult lisanud lisaväärtust Euroopa Liidu tegevusele. järeldus niisiis, selle fondi reguleerimisala on asjakohane ja niimoodi oleme me näinud ka komisjoni avaldatud ma-, hindamismaterjalidest, mis ähm, avaldati juunis. seal on võib-olla rohkem faktilisi andmeid, aga me leidsime, et fondis on ka mõningaid nõrku lülisid, üks neist on paindlikkuse puudumise, puudumine. me tuleme tegelikult selle juurde uuesti tagasi, kui me hakkame rääkima Amifist, mm, varjupaiga ja piiri küsimustest ja tegelikult te näete, et äh, fondi probleemiks oli ebapiisav paindlikkus, mis takistas Euroopa poolset tegevust rahastamisperioodi keskel. muidugi ta on ka suhteliselt keeruline, aga kõik fondid on keerulised, meil on õnnestunud seda natuke lihtsamaks teha, aga me peaksime veel selle tööga jätkama ja veel üks suur viga, mis me varem tegime. üldine järelevalve ja hindamisraamistik sündis liiga hilja, indikaatorid tekkisid liiga hilja, et mis alusel liikmesriigid peaksid fondi tegevust hindama. järgmine slaid vaatame kõigepealt seda vi-, eelarvet nüüd. tulevikus on meil eh, tsiviilkaitse ja julgeolek, tähendab, ähm, need on kokku pandud nüüd, see eelarve jaotis ja üks koma kaheksa korda on rohkem siin ressursse ette nähtud, kui ähm, kaasata sinna ka ametid. siin näete paremini äh, siseasjade vahendite jaotust. CEPOL, Europol ja nii edasi, tegelikult neid ameteid rahastatakse eraldi ähm, eelarverealt. Neil on absoluutselt oma eelarve sisejulgeolekufond, nagu te siin näete, neile läheb seitse protsenti korda kaks koma viis ehk ühe miljardi asemel on nüüd kaks koma viis miljardit. ja siis on Europol, Sepol ja Euroopa Liidu narkoseireamet natukene nüüd täpsemalt sellest ähm, sisejulgeolekufondi töö ulatusest, nad tegelevad horisontaalsete küsimustega, peamine eesmärk on tagada suur julgeolek, heal tasemel julgeolek, sinna alla kuulub terrorismivastane võitlus, raske ja organiseeritud kuritegevusega võitlus ja küberkuritegevus on poliitika eesmärgid ja nende all on konkreetsemad eesmärgid, horisontaalsed. üks on infovahetuse suurendamine, see on täiesti ilmselgelt üks Euroopa Liidu ähm, julgeoleku puudusi ja siis on veel rõhutatud äh, piiriülese koostege-, koostalituse suurendamist ning samuti ähm, Eh, preventsiooni olulisust on rõhutatud ja vastupanuvõime suurendamist ja siis on muidugi erinevad tegevused, näiteks infovahetus, sinna alla käivad näiteks IT-süsteemid, me oleme tegelikult sellega ka minevikus tegelenud, aga siin ei ole jutt mitte ainult IT-süsteemide kasutuselevõtust, Ähm, või loomisest, vaja on ka neid, tagada nende funktsionaalsus, vaja on, et inimesed oleksid koolitatud neid kasutama, eh, koolitatud infot vahetama ja koolitatud samamoodi tõlgendama seda informatsiooni, mis erinevatest allikatest pärit on. edasi intens-, intensiivistada piiriüleseid ähm, piiriülest koostööd, noh, siia alla kuuluvad äh, ühised uurimisrühmad, väga konkreetsed ühisoperatsioonid ning samuti ka mõjutegevuste elluviimine, noh, need on väga hästi, teile hästi tuntud poliitikatsükli osa. edasi, kasulikud võrgustikud, Atlas, Dispol, Elpol ja nii edasi. võrgustikud, mis on osutunud väga kasulikuks, nende rahastamine käib ka siia alla ja loomulikult äh, võrgustikud peavad äh, vahetama infot ja head tava ja kogemusi õiguskaitseasutustega ja siis on muidugi veel CEPOL-i, Europoli ja Narkoseire Ametiga koostöö. kolmas eesmärk, võimekuse tugevdamine. koolitust peame loomulikult toetama. me peame erinevaid huvigruppe koolitama, sinna alla kuuluvad õiguslikud nõustajad, aga samuti ka politsei, ametnikud, me peame samuti ähm, avalikkust harima, teavitustegevust teeme, tegema. ja veel varustus. siin on nüüd selline kogemus olnud, et mõnedes liikmesriikides on suur osa rahastusest läinud just nimelt riistvarale ja oleme leidnud, et et äh, see ei ole andnud suurimat lisaväärtust, ähm, nii et sellepärast me oleme leidnud, et võib-olla, et tulevikus peaks piirama standardvarustusele Euroopa rahade kasutamist, need, neid tuleks finantseerida liikmesriigi eelarvest ja oleme seadnud ka maksimumpiiri, et rohkem kui viisteist protsenti tehnikale kulutada ei tohi rahastuse jaotus. äärmiselt oluline on muidugi, et Europol, CEPOL ja see narkoseire amet, nende rahastamine peab jätkuma ja suurenema täpne rahade jaotus ei ole veel selge, komisjonilt on tulemas konkreetsemad ettepanekud äh, iga-aastase eelarvemenetluse raames. hoolitsema ka selle eest, et programmeerimisossa oleksid ametid palju rohkem kaasatud. komisjon, liikmesriigid, Euroopa Parlament peaksid käsikäes tegema tööd nii programmeerimise kui elluviimise ajal. nüüd raha. kuidas raha liikmesriikidele jagatakse? jutt on sellest, kuidas rahastus jaguneb. kaks koma viis miljardit on kogusumma. pool sellest läheb programmeerimisperioodi alguses liikmesriikide programmidele, aga nagu ma ütlesin, paindlikkus on ülioluline ja seetõttu me oleme käinud välja üsnagi radikaalse ettepaneku ja oleme öelnud, et ülejäänud viiskümmend protsenti peaks minema kogu perioodile. ja siis on tähtis tör-, termin see vahe hindamine ka. mäletate, eelmine kord meil parlamendiga oli, oli see vahe hindamine nii-öelda hambutu, sellepärast et hindamine oli, aga tegelikult mingisuguseid vahendeid, mida selle ajal ümber jagada ähm, enam ei olnud. nüüd meil on mõeldud sinna jätta kakssada viiskümmend miljonit eurot selle vahe hindamise juurde. ja siis üks miljard jääb veel nii-öelda temaatilisse valdkonda, iga äh, teatud äh, vaheaja jooksul on võimalik identifitseerida mingisugune Euroopa Liidu prioriteet, millele edasi keskenduda siin on nüüd näha kriteeriumid, mille põhjal raha liikmesriigile jagatakse. kolm väga neutraalset kriteeriumi. nelikümmend protsenti rahvaarv, viisteist protsenti pindala, nelikümmend viis protsenti SKT-ga seotud, see tähendab seda, et vaesemad liikmesriigid, kellel on vähem vahendeid, nemad saavad rohkem vahendeid, need on need äh, kollased kriteeriumid. viisteist protsenti on siis ähm, äh, paremal järjel liikmesriigid ja ja põhimõtteliselt me oleme neid kriteeriumi väga põhjalikult kaalunud tegelikult ei ole võimalik leida selliseid kriteeriume, mida oleks olemas, mida juba kasutatakse kõikides liikmesriikides ja mis oleksid väga usaldusväärsed rahastuse otsustamiseks. ja meie otsustasimegi, et kuna meil ei ole selliseid usaldusväärseid kriteeriume, vaat siis kasutame neid kriteeriume, mida ma äsja mainisin. edasi, fondi parandamine, rahastamise määr paraneb paindlikkus suureneb tänu meie radikaalsele ettepanekule ja meil on ka rohkem võimalusi tingimuste kaudu fondi rahade juhtimiseks. näiteks meil on nüüd soovitused Schengeni hindamiseks. me võime seada selle liikmesriikidele tingimuseks, et nad peavad rahastust tagama nende märkuste järgimiseks, mis sellest hindamisest välja on tulnud ehk sellega oleks võimalik need asjad kohustuslikumaks muuta. ja samuti on ka selline tingimus seatud, et kui on mingisugune rikkumismenetlus mingisuguse prioriteediga seoses, et siis meil on õigus katkestada maksed sellel ajal. veel üks innovatsioon, mille me oleme välja pakkunud, see on piiride fondi puhul väga kasulikuks osutunud saja protsendiline IT-süsteemide käigus hoidmise rahastamine, see võimaldab seda liikmesriikidel paremini teha, tähendab selle, seal meil on kümme protsenti nüüd ette nähtud. ja veel õiguslike prioriteetidega parem vastavus. meil on partnerluslepingud, meil on prioriteedid selle kohta, kuidas kõiki neid asju arvestada. põhiline on see, et julgeolek peab muutuma kõikide Euroopa Liidu instrumentide nii-öelda leitmotiiviks, punaseks jooneks, struktuurifondid ja nii edasi. selle fondiga seoses on ette nähtud ka võimalik suurem kaasrahastusmäär, kui on jutt Euroopa Liidu jaoks väga olulistest teemadest, näiteks radikaliseerumise vältimine ja, ja IT-süsteemide koostalitusvõimelisuse tagu, tagamine. mõned asjad on mitte rahastuskõlbulikud siin on ära toodud konkreetsed näited selle kohta, et, et kui on jutt mingisugusest standardtehnikast, mis Euroopa Liidu lisaväärtust ei paku, siis seal me koos fina-, kaasfinantseerimist ette ei näe. siin on näha nüüd see paindlikkus, millest ma rääkisin, et on see väga suur innovatsioon, see temaatiline jaotus. siin joonisel on näha, kuidas see temaatiline jaotus toimib viiskümmend protsenti rahast äh, jaotatakse kakskümmend, kakskümmend üks, siis kümme protsenti on veel selle teise kasti all, see läheb siis äh, kaks tuhat kakskümmend neli jaotamisele. Äh, ja lähtutakse värskeimatest statistilistest andmetest ja viiskümmend protsenti jagatakse viimasel aastal. tähendab, me lähtume sellest, millise aasta kohta meil parasjagu andmed on olemas. ja nüüd see temaatiline lähenemine, see võimaldab kasutada juba olemasolevaid instrumente ja nende kaudu suunata sellistesse valdkondadesse raha, mis annavad eriti suurt Euroopa Liidu lisaväärtust. praegu on niimoodi, et liikmesriigid on perioodi alguses saanud kogu raha, siis nad on äh, jaotanud äh, need asjad oma prioriteetide järgi, aga siis mingisugusel hetkel on sündinud uued prioriteedid, näiteks reisijate isikuandmete süsteem või mingisugused muud asjad ja siis ei olnud liikmesriikidel enam võimalus mingisugust raha jaotada, sellepärast et raha oli juba jaotatud. politseiorganisatsioonid, rakendusasutused olid juba rakendamisega pihta hakanud, sest loomulikult nad soovisid selle tegevusega pihta hakata võimalikult ruttu, et oleks aega kõiki neid asju äh, ära teha, nii et kui kaks tuhat kuusteist, seitseteist meie tulime välja uute prioriteetidega, siis ei olnud enam raha, mida nendele uutele prioriteetidele ümber ja jagada. sest kõik oli juba ära jagatud. Etiasega näiteks oli selline lugu. reisijate mm, isikuandmete süsteemiga täpselt samamoodi ja siis mõnede terrorismi terrorismivastase võitluse asjadega ka, me pidime tegelikult eelarveasutuselt täiendavaid vahendeid taotlema ja sellepärast me soovisimegi nüüd järgmisesse eelarveperioodi ette näha sellise paindlikkuse, et meil oleks võimalik perioodi keskel üle, ümber jagada neid vahendeid vastavalt prioriteetidele. nüüd mehaanika, kuidas seda temaatilist lähenemist kasutatakse? iga kahe aasta tagant on esitlus nõukogule, parlamendile prioriteetide kohta, millised need peaksid olema. ja siis räägitakse ka rakendamisest. loomulikult me kasutame hädaolukorra mm, eh, piiriüleseid vahendeid ja nii edasi. ja siis on võimalik veel täiendada omapoolsete vahenditega liikmesriikide erinevaid programme ja teha seda palju vähem bürokraatlikult. nüüd siin slaidil te näete siin pisut sama asja, millest olen juba rääkinud, meil oli vaja suuremat paindlikkust, seda, et meil oleks võimalik omapoolse abiga täiendada liikmesriikide programme. varem oli niimoodi, et see protsess võttis väga pikka aega meil oli vaja eelarveasutuselt Äh, rahasid taotleda ja nii edasi, umbes kaheksa kuud kulus sellest vanasti ja sellepärast me soovimegi, et nüüd järgmisel eelarveperioodil oleks kõiki neid asju võimalik kiiremini teha. mõned dekoratsioonid, millest saame üle minna lihtsalt. veel üks asi, mis meil nüüd parem on, me oleme harmoneerinud oma reeglid struktuurifondide reeglitega samasuguseks ehk teiste sõnadega oleks äh, jagatud juhtimisfondide jaoks nii-öelda üks juhis. liikmesriigid ja abisaajad, neil on siis struktuuride, struktuurifondide ja meie jaoks üheks ja sama regi-, reeglite komplekt, see on näiteks väga oluline avaliku ruumi kaitsmisel. liikmesriik näiteks soovib mingisugust Äh, programmi kasutada selleks, et ära hoida radikaliseerumist teatud kogukonnas, neil on võimalik sellisel juhul rahasid sama reegli komplekti alusel taotleda nii struktuurifondidest kui sisejulgeolekufondist. mõned äh, huvilised on öelnud, süüdistanud meid, et jälle muudate reegleid. jah, muudame jah, sellepärast et meie oleme aru saanud, et just nimelt seda ehk suuremat harmoneerimist meil tulevikus just nimelt vaja on selleks, et liikmesriigid saaksid lihtsamalt seda tööd teha. siin on näha veel erinevaid instrumente, mis, mi-, mida saab kasutada sil-, sisejulgeoleku teema juures. see on nüüd viimane slaid. kaks valdkonda, kus on tehtud ülisuuri jõupingutusi komisjonis et julgeolek oleks prioriteedina kirjas ja et oleks nii-öelda selline täiendav, täiendamispõhimõte. meil on näiteks väga palju sise, välisjulgeoleku küsimusi kolmandates riikides ka. muidugi ka meil on võimalik selle fondi kaudu kolmandates riikides midagi teha, aga rõhk on ikkagi Euroopa Liidu liikmesriikidel siin on ära toodud erinevad äh, võimalikud allikad, Horizon ja nii edasi, muud, ähm, mille vahelist äh, sünergiat on võimalik kasutada. Äh, suur aitäh. Roberta järgmisena. suur aitäh, Claude. ma asendan Monika Holmaierit, kes ei saanud täna siia tulla. ta soovib tänada äh, komisjoni tasakaalustatud ettepaneku eest, mis on suurepärane alus edasistele aruteludele ning äh, hindame kõrgelt seda, et komisjon on prioriteediks tõstnud julgeolekuküsimustele keskendumise, et ESF fondides äh, sellele määratud vahendeid tõsta viie miljardini, see on Rahvapartei jaoks väga oluline olnud äh, ning äh, IT-süsteemide kaasajastamine ja parandamine, parema koostalitlusvõime loomine on raportööri jaoks äärmiselt õige lahendus, soovime suuremat sisustu-, sidustust teiste eh, sellega seotud fondidega, mis on seotud eh, piirihalduse küsimustega või ka, eh, või sisserändega, see aitab luua suurema sünergia ning parandada ka olukorda võrreldes praeguse õigusraamistikuga. see aitab lihtsustada ka menetlusi ja administratiivset koormat vähendada ühised finantssätted põhifondi jaoks äh, on selles osas väga olulised ning toet-, arvan, et võime usaldada kolleege regi-, komisjonis, et nad äh, välja töötavad äh, õigustatud vahendeid selles valdkonnas. toetame ka koostööd liikmesriikide ja komisjoni vahel, et kuuskümmend protsenti fondidest lük-, suunatakse riiklikes, riiklike fondide tegevusse Eh, ning eh, samuti peaks vahendid olema ah, eh, finantsperioodi algusest peale liikmesriikidele kättesaadavad ning võetakse selle juures arvesse ka programmide rakendamist, et luua võimalikult suur lisandväärtus, on meil vaja eh, ka stiimul luua fondide paremaks kasutamiseks liikmesriikides, me peame toetama vastavate eh, projektide abistamist ja mitte jääma eh, liigse bürokraatia otsa kinni. meil on mitmesuguseid küsimusi komisjonile esitada, mille teie teie loal esitan. praegu samas peame aga mõtlema selle peale, kuidas see olemasolev määrus eh, annab kõik selleks, et me keskenduksime praegustele prioriteetidele ja paindlikkusele, mis on eriti olulised eh, väiksemate riikide jaoks, millel on spetsiifilised eh, omadused nagu minu kodumaal Maltal ning küsimused, mis side on Euroopa Ehm, ehm, tegevusel olemas ehm, olevate määrustega, võttes arvesse, et sama ettepanek esitati ka teistel ESF fondidele ning samuti kuna süsteemide liitumist ei nähta ette, kuidas see tegelikult kõik toimima hakkab tegelikkuses ning kuidas lihtsustada fondide juhtimist, võttes arvesse, kui oluline roll on neil eh, Euroopa kodanike julgeoleku tagamisel, miks on komisjon spetsiifiliselt välja jätnud ametite ligipääsu eh, ISA fondidele ning viimane küsimus, mis saab eh, siis, kui liikmesriigid on juba ära kasutanud eh, vahearuannet, kõik olemasolevad eh, fondid ja eh, vahendid. tänan Monika nimel kõiki arutelus osalejaid ning ootab, ta ootab põnevusega edasist koostööd teie variraportööridega. komisjon vastab lõpus, järgmisena saab proua, sõna proua Kiengi. aitäh, Claude ka mina sooviksin tänada komisjoni, et nad äh, nii põhjalikult esitasid oma ettepaneku, ma sooviksin tänada ka raportööri selle eest, et nad esitasid raamistiku, mis äh, aitavad äh, parandada olemasolevat tekst, kindlasti eh, tegemist on eh, temaatikaga, mis pidevalt eh, muutub ning vajab Euroopa Liidu poolset koordineerimist. oleme kuulnud juba mitmesuguseid ettepanekuid ja kriteeriume, mis on seotud fondide kasutamisega paindlikkuse osas, rakendamise osas, kuid peab ütlema, et et võrdlemismeetmetega üksi ei suudeta soovitud kasutada, aga äh, koordineerimine on oluline, seega äh, liikmesriigid äh, oma tegevuses peavad keskenduma kõige olulisemasele, olulisemale tõhusama koostöö vaimus ka kolmandate riikidega, et võidelda inimkaubanduse vastu Eh, eh, ja eh, immigrantide vedamise vastu. meie jaoks on oluline see, et alustatakse sealjuures põhiõigusi ja inimväärikust. siseturvalisuse fond peab tegutsema, võttes arvesse kõiki õigusi, mis on Euroopa põhiõiguste hartasse lisatud, samuti tuleb täita meie rahvusvahelisi kohustusi peame keskenduma eelkõige eh, just sellistele küsimustele. tänan veel kord raportööri ning olen veendunud selles, et suudame teha, eh, koostada suurepärase eh, raporti, saame teha head koostööd ning loodan, et meie tegevus on viljakas ja võtame arvesse mitmesuguseid erinevaid aspekte, mida siin eelnevalt juba mainitud on, aitäh! aitäh. kas keegi soovib veel sõna? siis äh, annan komisjoni esindajale sõna. aitäh küsimuste eest äh, ning üritan vastata neist mõningatele. kõigepealt esimene küsimus äh,. rääkisite sellest, mis saab siis kui, äh, kui liikmesriigid on juba ära kasutanud äh, vahendid enne vahearuannet. sellepärast äh, teemegi kokkuvõtteid iga kahe aasta tagant, kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend kolm, kaks tuhat kakskümmend viis. viimane ilmselt periood on, kestab kolm aastat ning äh, üritame eh, toetada igal juhul uusi esile kerkivaid Euroopa Liidu prioriteete, lihtsustamise kohta näited, eh, näiteks eh, te, tehnilised, tehniliste kuluküsimustega ehk siis ühekordsete maksetega, mida liikmesriigid võivad kasutada, seda ei ole kasutatud Äh, seni mitte sellepärast, et see poleks atraktiivne olnud, vaid liikmesriigid ootasid selgemaid, äh, äh, tugevamaid suuniseid ning sellepärast pole me seda võimalust seni kasutanud. kuid praegusel hetkel mm, näiteks ka liikmesriigid võivad hakata vahendeid kasutama ilma, et nad kuus kuud ootama peaks et äh, leida äh, vastutav amet. loomulikult toimuvad hilisemad kontrollid äh, ja saame kontrollida, et vastavad ametid teevad oma tööd korralikult ning praegune mõte on loomulikult selles, et Euroopa Liidu eelarve, e, e, vastutav eelarveline institutsioon, me soovime eraldi vahendeid oma instrumendi jaoks ning e, kui soovime oma julgeolekuvahendeid ametitele suunata, siis peaks olema võimalik vahendeid jagada erinevate instrumentide vahel Eh, sest eh, praegusel hetkel eh, on, praegusel hetkel on kõik väga jäigalt paika pandud. meil peab olema loomulikult vahendeid ka erakorraliste sündmuste puhul, ettenägematute probleemide puhul, meil peab olema võimalik kiiresti tegutseda ning ja kasutada vahendeid mitte esialgselt ette nähtud äh, äh, vajaduste rahuldamiseks äh, ning loomulikult on vaja immigratsiooni ja piiriküsimuse lahendamiseks väga palju ära teha. praegusel hetkel no arvame me ka seda, et kiireloomulised juhud peavad jääma miinimummäärade juurde, sest meil peab olema võimalus fondide vahendeid ka laiendada, kui see vajadusliku, vajalikuks osutub äh, praegusel hetkel komisjon otsustab, äh, milline, äh, millistel liikmesriigil on äh, vaja lisavahendeid vastavalt meie tööprogrammile, kuid oluline on siin see, et esialgsed kuupäevad anti komisjoni poolt huvigrupile, rakendavale ametile, Europolile, liikmesriigile, kuid nüüd on võimalik seda ka äh, Eh, hilisemalt eh, teha, eh, jagada vahendeid liikmesriigile ning praegusel hetkel rakenduskontroll käis alati komisjoni läbi, hiljem võivad liikmesriigid samuti hallata kiireloomulise toetuse eraldamist sellisel kujul, nagu seda komisjoni poolt eraldatud on vastavalt meie programmile. ning äh, miks kümneprotsendine tegevusreserv tegelikult äh, struktuurifondid ei piirdu kümne protsendiga ning äh, me vast-, põhiliselt äh, struktuurifondidel on meil vaja palju suuremat paindlikkust sest palju rohkem võib muutuda. sellega seoses on meil vaja suuremat paindlikkust, meil on vaja eh, võimalik vahe, eh, ülevaade, vahearuanne teha ning eh, struktuurifondid on sellised fondid, millel on mõeldud stabiilsemate olukordade jaoks ja seega neil ei ole sellist suurendatud paindlikkust vaja ning eh, ja nüüd kolmandad riigid, millest siin mainiti, millest siin räägiti, jah, selles osas eh, on samuti muudatusi oodata, praegusel hetkel oleme eh, fondi näinud ette sellisel kujul, et igasugust tegevust, mida on võimalik seesmiselt läbi viia, on võimalik läbi viia ka väliselt kolmandas riigis, seda on võimalik teha, see ei tähenda, et see tingimata nii läheb, igatahes välisinstrumendid on kõige adekvaatsemad vahendid selleks, et äh, kolmandates riikides projekte läbi viidakse, kuid äh, ja põhiõigused, inimõigused, äh, jah, tõepoolest äh, on olemas sätted selleks, et kaitsta inimõigusi ja põhiõigusi ja eh, see süsteem eh, on, pälvib meie poolt väga palju eh, tähelepanu ning see aitab ka teistes küsimustes meie äh, olemasolevaid sätete konto-, kontroll äh, ning harta põhitingimuste äh, järgimine on muidugi võtmetähtsusega. suur aitäh, ma olen loomulikult valmis veel rohkematele küsimustele vastata, suur aitäh, et sain teile sellest fondist rääkida. jah, suur tänu kõigi nende vastute eest, me peame selle teemaga nüüd lõpetama, suur tänu. kõigile sõnavõttude eest ja läheme nüüd kuuenda päevakorrapunkti juurde ja see on riigi sisenemise ja riigist lahkumise süsteem. raportöör Dias de Mera ei ole täna kohal ja äh, kolm väikest küsimust, äh, see on hõlmatud korrigendumiga äh, teksti, ma loen ette. esimene korrektiiv puudutab Vatikani püha tooli passi omanikke Eh, nad ei ole seni määrusega kaetud olnud ja mõisteti pärast määruse vastuvõtmist, et eh, tuleb Vatikani eh, passiomanikud ka lisada. teiseks korrigendum, mis puudutab põhjenduspunkti kolmkümmend kaks ja viidet eh, eh, alaliste elamislubade omanikele eh, ja artikkel kuusteist sellega seoses seotud ümberpaigutus on, see on tehniline eh, muudatus, aga lihtsalt vajab tegemist. ja härra Dias de Mera ütles, et meie komisjonil ei tohiks nende muudatustega probleeme olla. kas komisjon soovib sõna, kui ei, siis ma teen sellise kokkuvõtte, et kui äh, Äh, vastuväiteid ei ole, siis vastavalt äh, artiklile kakssada kolmkümmend üks kolmas lõige, tõesti, me tunnistame, et olid vead ja korrigendumiga need vead parandatakse. ja äh, ka täiskogul kuulutatakse vastavalt artiklile kaks kolm üks lõige neli välja see korrigendumid ja läheme seitsmenda päevakorrapunkti juurde. ja arvamuse eelnõu mis puudutab liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitsmist. Maite äh, on meie raportöör, aga tema ei saanud ka kohale tulla ja härra Depree lahkesti nõustus äh, arvamust tutvustama. nii et suur tänu selle eest ja palun tutvustage Maite nimel siis seda arvamust. Euh, merci, president tänan, esimees. kõigepealt ma sooviksin eh, vabandada kolleegi eh, Maite nimel, kes ei saanud täna siia tulla. teda, tal on eh, kohus, tal on kohustusi väljaspool Brüsselit ja seega ma räägin siin tema nimel, esitan tema poolt koostatava arvamuse komisjoni direktiivi kohta, mis puudutab Euroopa Liidu õigust rikkuvate otsuste kohta ning Maite palus äh, öelda, et tema teeb oma tööd tihedas koostöös äh, õigusasjade komisjoni liikme proua Rosiega ning nad on mõlemad koos, osalevad arvamuse koostamisel ning äh, seega arvamus peaks täiendama juurikomisjoni äh, esitatavat raportit. muudatusettepanekud, mis puudutavad, äh, mis puudutavad kaebamismenetlusi, need on minimaalselt, äh, meie mõlemad raportöörid leiavad, et õigusasjade komisjon peab selle küsimusega tegelema Eh, meie raportöör pani, pakkus välja mõningad muudatusettepanekud, mis annavad suurema sidususe direktiivi ettepanekule, eriti esitades eh, Euroopa Kohtu otsuste tõlgendamise osas eh, selles, mis puudutab töötaja definitsiooni. teiseks, meie raportööri jaoks on oluline suurendada ka vilepuhujate Eh, eh, definitsiooni laiendamisele väljaspool töökonteksti, loomulikult otsesed eh, tagajärjed, potentsiaalselt negatiivsed tagajärjed annavad tunda, juhul kui tegemist on lepingulise suhtega, kuid samas raportöör leiab, et eraelu võib samuti kannatada tea-, rikkumisest teavitajal sama palju kui välja, kui tööelu seega peaks kaitse laienema ka eraelule. see eh, mõte on kajastust leidnud mitmetes muudatusettepanekutes, et eh, anda laial, laial tasemel alus põhiõiguste kaitsele, eh, samuti ka anonüümsuse nõue ja konfidentsiaalsuse nõue mõningatel puhkudel, kui konfidentsiaalsuse põhimõte ei ei leia austamist, võib anonüümsus olla ainuke võimalus, et äh, inimesele enda kaitsmist võimaldada. variraportöör kasutab ka juhist, äh, juhust, äh, et defineerida paremini andmekaitset, et anda suurem õiguslik kindlus ja lihtsustada ka piiriülest kaitset rikkumistest teatajate jaoks, see puudutab ka andmete kaitse, eh, andmete kogumise piiramist, mis ei ole seotud direktiivi tegevusalaga. kokkuvõttes, eh, kallid kolleegid, eh, meie raportööri poolt koostatav arvamuse projekt sisaldab kolmekümmet kaht muudatusettepanekut ning üritatakse esitada võimalikult tasakaalustatud arvamus, mis täiendaks proua Hosier raporteid õigusasjade komisjonis äh,. raportöör palus minult äh, mul väljendada tema nimel täielikku avaldust ja valmisolekut koostööd teha kõigi variraportööridega meie fraktsioonist, oodates tema tööst võimalikult head tulemust. see oleks minul öelda tema nimel. Thank you, Gerard, you read that beautifully. jah, suur tänu, sa lugesid selle väga kenasti ette emotsionaalselt. jah, see on väga oluline teema meil on kaks variraportööri, kes soovivad sõna ja kõigepealt proua Stevens ECR-ist. Dank u wel. Beste collega's, voorzitter, eerst en vooral. suur tänu, kolleegid, esimees. ma alustaks sellest, et tänan raportööri tehtud töö eest. jah, selle ettepanekuga tegeleb juurikomisjon ja väga hea, et meiegi saame omalt poolt anda panuse. Dieselgate, LuxLeaks, Panama dokumendid ja Cambridge Analytica juhtum, need on kõik ähm, hiljutised skandaalid, mis näitavad, et rikkumistest teatajad tõesti etendavad väga tähtsat rolli illegaalse tegevuse paljastamisel. see tegevus kahjustab meie ühiskonda, meie kodanikke ja rikkumistest teatajad Äh, vajavad kaitset seetõttu. küsimus on selles, et ettepanekus väga laialt tõlgendatakse seda mõistet rikkumisest teataja. Äh, äh, ja ma leian, et tööandjad vajavad ka arvestamist, nende huvidega peab samuti arvestama ja äh, rikkumisest teatajad peavad äh, loomulikult tõestama oma väiteid, aga siin minnakse tekstiga liiga kaugele. ma tahan teha koostööd raportööriga, et tekst läheks tasakaalu. suur tänu, sotsiaaldemokraatide variraportöör härra Kosta. Uh, lugupeetud esimees, suur tänu arvamuse tutvustamise eest ja seni ära tehtud töö eest. ja suur tänu ka eh, Parlamendile, tänu kellele eh, komisjoni lõpuks tuli õigusloomeline tekst. me kõik ju oleme nõus, et tõesti on päramine aeg hakata kaitsma isikuid, kes teavitavad Euroopa Liidu õiguse rikkumisest. Neid on vaja kaitsta Euroopa Liidus sotsiaaldemokraatidele on selge, et rikkumistest teavitajad etendavad väga tähtsat rolli ja näitavad eh, illegaalse tegevuse juhtusid ja väärkäitumise juhtudest räägivad ja väga tähtis on nende roll avaliku huvi kaitsmisel ja läbipaistvuse tagamisel võitluses maksudest kõrvalehiilimise ja organiseeritud kuritegevuse vastu ja nad on väga tähtsad ka võitluses korruptsiooni vastu ja võimsad valitsused ja ettevõtjad tänu nende abile võetakse vastutusele. ja tihtipeale ainult eh, nende kaudu saab eh, toimunu teatavaks ning vastasel korral nii ei juhtuks, mis tähendab, et eh, selliste isikute kaitsmine on väga tähtis sõnavabaduse, demokraatia äh, ja vabaduse kaitsmisel ja ma tervitan raportööri ettepanekut, mis tugevdab ka anonüümsust ja konfidentsiaalsust rikkumisest teatajate puhul. ja tahan juhtida tähelepanu sellele, et eh, need isikud, kes teatavad rikkumistest, on suures ohus ja tihtipeale peavad nad selle eest rängalt maksma. ja me peame mõtlema, kuidas hüvitada äh, neile äh, ja kuidas see hüvitis võiks välja näha. Äh, nii et ki-, meil on olnud hea koostöö raportööriga, mis algas juba eelmisel aastal ja ma usun, et me leiame lahenduse, mis tugevalt kaitseb neid isikuid, kes Euroopa Liidu õiguse rikkumistest teatavad. aitäh, Dietmar! ja Barbara Spinelli, Kuevari raportöör. suur aitäh, esimees, ma sooviksin tänada raportööri tema suurepärase töö eest andmekaitse osas ning anonüümsuse garanteerimiseks mm, rikkumistest teatajatele. minu muudatusettepanekud puudutavad äh, mitmesuguseid lisaküsimusi, mis võivad ehk parandada äh, ettepanekud ja võivad olla ka aluseks edasistele tegevustele, seega äh, sooviksin äh, laiendada direktiivi äh, rakendusala, et seda oleks võimalik kasutada kogu Euroopa normitiivi osas ja ei jääks vaid ähm, piiratud küsimuste arutamiseks. seega Eh, ning eh, mm, tahaksin eh, öelda muuhulgas ka seda, et oleks hea, kui aidataks ka neid, kes lihtsustavad info edastamist, näiteks ujurivaid ajakirjanikke, kes oma tegevusega jõuavad võimalike rikkumiste teatamise E, e, edasiviimisega tegeleda, samuti e, peaks ka erinevad assotsioonid erinevaid töötajaid edasi kaitsma, minu jaoks on oluline punkt ka võimalus vilepuhujal otsustada, milliseid edastuskanaleid soovib ta vahe, kasutada ning leian, et see komisjoni poolt välja pakutud ettepanek sise- ja väliskanalite kasutamiseks äh, tuleks ära kaotada ja sooviksin esitada veel ka põhimõttelise küsimuse, kui ei soovita laiendada direktiivi rakendusala, äh, kas ei peaks äh, seda laiendama kõikidele Euroopa ametitele ja institutsioonidele, mitte ainult neile, mida on mainitud ettepanekus, et et äh, oleks võimalik paremini äh, anda teada Euroopa õiguse rikkumisest Euroopa institutsioonide sisemiselt, see suurendaks Euroopa kodanike usaldust Euroopa institutsioonide vastu. suur tänu eh, variraportööridele põhjalike sõnavõttude eest ja raportöörile küsimus, kas soovite reageerida, mingit kokkuvõtet teha, palun? Äh, mul ei ole võimalik kokkuvõtteid teha, sellepärast et ma ei ole selles rollis, ma edastan lihtsalt küsimused ja arvamused äh, sõna-sõnalt proua raportöörini ja mulle tundub, et arutelud äh, toimuvad kindlasti väga heas õhkkonnas ning ma tänan kõiki kolleege jah, suur tänu veel, et esindasite raportööri. muudatusettepanekud tuleb neljateistkümnenda septembrini esitada. hääletus libes on kümnendal oktoobril ja juurikomisjonis kahekümne teisel oktoobril ja suur tänu kõigile. nüüd läheme edasi. meil on ühine arutelu, mis puudutab koostalitusvõimet Euroopa Liidu infosüsteemide vahel. Need on punktid kaheksa ja üheksa ja äh, kahe õigusloomelise ettepaneku alaseid muudatusettepanekuid käsitleme nüüd. raportöörid mõlemad on meil kohal. ja annan kõigepealt sõna härra Lenaarsile ja seejärel äh, härra Meloole ja pärast variraportöörid. nii et härra Lenaars kõigepealt. Uh, suur tänu. jah me oleme palju-palju rõõmsaid tunde suvel veetnud rannas ja basseini ääres ja tutvunud kõigi muudatusettepanekutega, mis on laekunud nende kahe teksti kohta. tuhandeid muudatusettepanekuid tuli piiride ja viisa teksti kohta ja üheksasada kakskümmend kuus tuli teise dokumendi kohta, nii et kokku kaks tuhat ja see on üsna palju aga äh, ausalt öeldes, kui me koostasime oma raportit, siis me teadsime, et isegi väikeste muudatuse tegemine, et see oleks järjekindel mm, kogu teksti ulatuses, äh, jah, äh, nõuab palju tööd ja me arvame, et suurem osa nendest muudatusettepanekutest on muutnud komisjoni ettepaneku paremaks ma tänan kõigi fraktsioonide variraportööre, et tegite muudatusettepanekud järjepindlalt ühtemoodi mõlema teksti kohta, sest jah, õiguslikel põhjustel pidi komisjon jagama kaheks selle teema, mis tegelikult on omavahel tihedalt seotud oma iseloomult ja suur tänu, et kõik kasutasid äh, sellist tegevusviisi, et ühesugused ettepanekud tegid mõlema teksti kohta kolme institutsiooni ühisdeklaratsioon ütles, et see teema on prioriteetne käesoleval aastal. ja raportööridena me oleme auahned ja peame kinni sellest tihedast ajakavast, mis meil on. ja oleme planeerinud terve rea kohtumisi ka juba lähipäevadeks. nüüd, mis puudutab sisu ja nagu enne öeldud, enne suvepuhkust oli meil esimene mõttevahetus me oleme parlamendiga palunud kahte asja, kõigepealt kasutada neid instrumente, mis meil on juba maksimaalselt ära ja pakkuda välja lahendusi, et paremini ära kasutada see informatsioon, mis on juba olemas, selle asemel, et hakata uusi andmeid juurde koguma. ja Euroopa Komisjoni ettepanek on tark vastus sellele meie kahele soovile jah, ilma muudetakse juurdepääsuõigusi ja andmekaitsereeglitest ka peetakse kinni, samas Äh, koostalitusvõime tagab kiirema, süstemaatilise, täielikuma juurdepääsu infosüsteemidele, meie professionaalidele, meie piirivalvuritele. tähtis on, et neil oleks kogu informatsioon, mida nad vajavad. ma ei tea, kui palju meil nüüd aega on. aga muudatusettepanekute sisust ma pigem ei räägiks, sest muudatused näitavad, et on suur enamus siin parlamendis fraktsioonide vahel ja toetatakse seda põhikontseptsiooni, et infosüsteemid peavad koos talitlusvõimelised olema ja on ka selge, et enamik fraktsioone eelistaks jääda nende komponentide juurde, mis komisjon on välja pakkunud, aga samas on ka täiustatud teksti, et paremini eh, ka tagada komponent garantiid ja turvalisus oleks suurem ja andmekaitse oleks parem. ja esialgse ettepaneku mitmed eh, puudused on juba kõrvaldatud ja terve rida muudatusettepanekuid muudavad mm, tekstid selgemaks, ma arvan, sellest kõigest on suur kasu. ja tulemus on lõpuks väga hea. Eh, mõned ettepanekud millel olid kindlasti head eesmärgid, samas õõnestavad süsteemide koostalitusvõimet praktikas hoopis. ja see ei saa ju kuidagi olla meie töö eesmärk siin parlamendis, nii et tähtis on tagada, et koostalitusvõime kontseptsioonina tõesti eh, võidutseb ja konstruktiivne koostöö toimub meil kolleegide vahel, et nii ongi ja ootan eh, koostööd teiega ja homme juba alustame, seda aega ei tohi kaotada. jah, eh, pisut sarkastiline, aga väga stiilne oli see, kuidas te rääkisite eh, muudatusettepanekutest, mis on laekunud. nüüd härra Melo, palun. ma tänan. ma loodan, et kõigil olid kena suvepuhkus ja ma kasutaks portugali keelt, sest ma alati räägin portugali keeles siin kohtumistel. tahtsin rõhutada et need kuulamised, mis meil on toimunud, on olnud äh, väga ulatuslikud ja see on täiesti olnud õigustatud, sest teema on keeruline ja siin on ka mm, terve rida õigusi, mida on vaja kaitsta, kui me mingeid lahendusi välja pakume. Äh, mitmed kohtumised on toimunud variraportööridel ja ma tahan tänada kõiki variraportööre pühendumuse eest sellele tööle kõik need küsimused, mis tõusetusid, võimaldasid meil põhjalikumalt järele mõelda, mis siin kõik kaalul on. meil olid kohtumised komisjoni esindajatega, ekspertidega Frontexist, EU-Liisast, samuti alaliste esinduste esindajatega, toimusid kohtumised tehnilisel tasandil ja tähtis oli silmas pidada meie lõppeesmärki. ja äh, assistendid, nõunikud olid meil suureks abiks, minu kabinet, äh, Rahvapartei personal, äh, kõik olid suureks abiks ja see on, pole mitte ainult tehniline küsimus, vaid ka poliitiline paljud aspektid lähevad kaugemale puht juriidilisest. kompromiss, muudatusi hakkame arutama, terve rida ettepanekud on nendesse sisse läinud. aga me peame teadma, et tähtis on, et meie politsei saaks kiiresti äh, õigeaegselt informatsiooni. ja peame arvestada, et äh, kurjategijate kohta võib olla informatsioon kuskil mõne teise liikmesriigi andmebaasis ja sealt ei saa seda kätte, sest andmebaasid ei ole ühendatud. ja see ei ole vastuvõetav, et informatsioon, mis aitaks tõkestada kuritegevust, jääb vahetamata et seda ei jagata omavahel. ja kõikidel asutusel peab olema õiguspärane võimalus eh, pääseda juurde sellele informatsioonile. Eh, et siin me teame ajalehest, et neliteist erinevat identiteeti on olnud mõnel kurjategijal, seitseteist erinevat identiteeti oli Marseille eh, terroristil. Saksamaal eh, oli terroristil neli erinevat identiteeti. Euroopa Liidus eh, ei tohi see olla võimalik, et tullakse meie territooriumile ja pannakse ohtu meie kodanike elu sellele tuleb vastu astuda. meil on kaaluda mõlemad, kaaluda mõned variandid, kas me tahame teha elu hõlpsamaks poliitikutele või raskemaks kurjategijatele, terroristidele. ma arvan, et meie peame õigusloojatena kurjategijatele elu raskeks tegema. et Euroopa kaitseks oma kodanikke Äh, kaitseks ka nende õigusi, kodanike õigusi ja andmeid. aga kui äh, seadused põrkuvad, siis prioriteet on turvalisus ja julgeolek. ma usun, et kõigi toetusega me äh, suudame kõik erinevad tundlikud küsimused mis fraktsioonidel praegu on, lahendada ja tulemuseks on see, et me kaitseme isikuandmeid ja samas muutame ka turvalisemaks elu meie kodanikele. aitäh, härra Melo ja suur tänu, et ka personalile eh, viitasite ja edu teile selle suure tööga, mis teil tuleb veel mõlemal ära teha, arvestades, kui palju on muudatusettepanekuid ei tee sisuliselt eriti muudatustega ei tegelenud. aga mõned variraportöörid on kohal, nii et võib-olla saame algselt neid siiski käsitleda. kas on mingid algsed märkused sotsiaaldemokraatidelt? ma tänan ja mina tahan Mirjam Taali nimel sõna võtta, tema on variraportöör, mis puudutab koostalitusvõimet politsei ja õigus koostöö varjupaiga ja rändealastes infosüsteemides. suur tänu kolleegidele, ma kujutan ette, et teil oli tõesti raske suvi, kui selle teemaga tegelemisel, aga suur tänu. ja ma tahaksin mõned esialgsed mõtted tuua teieni nende muudatuste kohta, mis on välja pakutud. algul üldiselt ja pärast juba konkreetsemalt meie ettepanekutest päris algusest on selge, et meil on mõned suured mured ettepanekuga ja need puudutavad ohtusid, mis koos talitusvõimealane ettepanek eh, tekitab eh, andmekaitse vallas ja põhiõiguste vallas. Eh, see puudutab eesmärgiga piirdumine infosüsteemide kasutamisel, samuti üha lihtsam juurdepääs isikuandmetele Eh, kas aluseks olevatel süsteemides või koostalitusvõime komponentide kaudu, samuti isikuandmete säilitamine ja kaitse, eh, kättesaadavus, vigade parandamine ja hüvitise mm, tagamine, kui on vigu tehtud, samuti biomeetriliste andmete kasutamine, kui napib kaitsemeetmeid. nüüd koostalitusvõime Eh, infosüsteemide puhul, mis puudutavad politseid ja õiguskoostööd, jah, on suurte plussidega, aga siin on ka ohtusid ja sotsiaaldemokraatidel on algusest peale olnud sellega suuri probleeme. Mm, põhiõiguste amet jagab meie mured, Euroopa Andmekaitseamet, andmekaitseametnik jagab seda ja teisedki eh, osapooled jagavad meie muret. selleks, et komisjoni ettepaneku ohtusid leevendada, oleme teinud terve rea ettepanekuid tihedas koostöös Mirjami ja minu bürooga. üldjoontes meie ettepanek on, et rangemalt koostalitusvõimesse suhtuda, rangemalt kui volinik meile ettepaneku tutvustamisel välja pakkus. nimelt olevad andmebaasid ja aluseks olevad süsteemid eh, suhtlevad üksteisega või jagavad informatsiooni. meie nüüd teeme ettepaneku, et eh, ulatust ei laiendaks eh, teistele andmebaasidele, kui puudub vajadus või see ei ole proportsionaalne kolm suurt struktuurilist küsimust, mis meil on see on see mm, ühine isikuandmete hoidla, samuti mitme identiteedi detektor e, e, ühine isikuandmete hoidla on tohutult suur uus andmebaas, mis ei too mingit tulu meie arvates ja sellepärast ei ole vajalik ja proportsionaalne seda luua jah, selleks, et tuvastada kolmandate riikide kodanikud ja avastada ka mitmed identiteedid. selleks piisab, kui aluseks olevates andmebaasides hoida andmeid ja siis kasutada Euroopa otsinguportaali ja ka ühist biomeetrilist teenitust ja nii, teenistust ja nii mitme identiteedid tuvastada. ei ole vaja, et ikka ka kolmanda riigi kodaniku tundlikud isikuandmed läheks ühte hoidlasse ja samas oleksid ka aluseks olevates süsteemides. me ei ole ainsad, ainsad fraktsioonid, kes nii leiavad ja veel me teeme ettepaneku, et eh, ühine biomeetrilise võrdlemise teenus oleks piiratumalt kasutatud ja et ei salvestataks, säilitataks biomeetrilisi malle, templeite, sest ühine biomeetrilise võtlemise teenus muutub ka muidu üheks suureks andmebaasiks. ja esialgsed juurdepääsutingimused õiguskaitseorganitele eh, peavad jääma nii, nagu nad praegu on ja see, et mõned tingimused äh, on nüüd äh, kaotatud, me arvame, et see ei ole vajalik. Äh, nüüd õiguskaitseasutuste juurdepääs massiivsetele andmemassiividele peab olema kooskõlas eesmärgiga ja andmekaitse inspektor on leidnud, et praeguse ettepaneku kohaselt nii ei ole ja e, mitmeidentiteedi detektor, ühtne e, kontaktpunkt tuleb ette näha e, andmesubjektile, kui ta tahab muuta andmeid või parandada andmeid. me loodame, et meie muresid võetakse arvesse ja meie ettepanekud võetakse teksti, et et mm, sünniks lõpptulemus, mis on kõigile vastuvõetav ja ootame konstruktiivset arutelu selle üle. aitäh, et ka proua Dali nimel rääkisite. meil on kell kuus hääletamine, mul on palve, et ainult variraportöörid sõna võtaksid. kuue nimel proua Ernst. You are a shadow, Gerard, I think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 ma ei palunud, eh, et mind eh, eelnevalt, eh, et mulle eelnevalt sõna antaks, mina olen lihtsalt variraportöör ja esindan ainsana oma fraktsiooni siin, nii et ma arvan, et ei ole asjatu, et ma sõna saan, tahan lühidalt rääkida, minu jaoks ja fraktsiooni jaoks koostalitlusvõime küsimus on ühest küljest tehniliselt oluline ja poliitiliselt prioriteetne ei ole eh, karta, et meie fraktsioon komisjoni ettepaneku sisu tühjaks muudaks eh, või hakkaks eh, venitama, et sest meie jaoks on see teema esmatähtis ja soovime sellega ühele poole jõuda enne parlamendi koosseisu tööaja lõppu, me leiame, et see ettepanek on äärmiselt tähtis selleks, et suurendada Euroopa Liidu julgeolekut. see on väga oluline selleks, et suurendada paljude kulukate instrumentide tõhusust, mis äh, kaotavad äh, tõhususest palju, kui nad ei ole koostalitlusvõimelised ning me leiame ka, et äh, on õige hetk tõestada, et on võimalik ühest küljest ühendada põhiõiguste kaitset ja andmekaitset eh, väga kaasajastatud eh, infovahetusmeetoditega. Eh, täna hommikul toimus esimene kohtumine ning meie muudatusettepanekud said piisava toetuse osaliseks äh, raportööri poolt ja vaatame, mis edasi saab. sooviksin lihtsalt kaks äh, tähelepanekut edastada. kõigepealt selge peab olema see, et meie fraktsioon toetab äh, ühise identiteedi edastamist ilma erisäteteta äh, ja see on ainus instrument, mis võimaldaks äh, Eh, salvestada kurjategijate nimed, mis on praegusel hetkel sisestatud erinevatesse andmebaasidesse, kuid eh, eh, millest me ei ole suutnud piisavat infot edastada, sest neil on erinevad identiteedid. kuidas on see võimalik, ilma et me koostaksime ühise identiteedi repertooriumi? samas selle ühise identiteedi rep-, andmebaasi koostamine peab, kasutamine peab toimuma teatud piirangutega ning eh, see ei tähenda seda, et politseiametnikel peaks olema võimalik seda kasutada eh, ükskõik kelle kinnipidamiseks, eriti puudutab see alaealiseid eh, ning teine tehniline küsimus, mille soovime edastada, kas oleks õigeaegne juba praegu lisada äh, Ehm, andmeid komisjoni esialgsele ettepanekutele, näiteks Europoli andmed eh, ja eh, teised eh, andmed. me ei ole veel jõudnud selle küsimuse põhjalikuma aruteluseni, kuid me oleme igatahes selle instrumendi poolt. me ei kavatse venitamisega leppida ning leiame, et need kaasajastatud sätted äh, on täiesti vastavad äh, praeguse hetke nõudmistele ja vajadustele ja aitavad kaitsta ka isikuandmeid okay,. And... suur aitäh! vabandan, äh, ma panin fraktsioonide esindajad valesse järjekorda. Kornelia, kuue. suur tänu, Claude. jah, mulle meenutan, et miks me seda nüüd arutame ja mis oli meie lähtepunkt. meie arutelude lähtepunkt oli selline, et kurjategijad kiiresti üles leitaks ja kohtu alla antaks. aga ma palun, Alde mõtleks selle üle järele, et tegelikult nüüd ei ole asi üldse selles, vaid siin on põhimõtteliselt juttu kolmandate riikide kodanikest, keda me siis umbusaldame kõike koos ja nüüd on vaja siis luua selleks täiendavaid andmebaase, et sealt saaks vaadata ja seal andmebaasis on siis kõikvõimalik informatsioon. Euroopa Andmekaitseametnik ütles, et kui me nüüd seda tõesti hakkame ellu viima, mis siin ettepanekus on, kui me kõik selle realiseerime, siis ei ole enam tagasiteed, siis me oleme käivitanud tohutu andmebaasi ja peame mõtlema, mis selle tagajärjed on. ja me peame mõtlema, kuidas see kõik seondub kodanike põhiõigustega, see on otsustava tähtsusega siin. ja siin räägiti andmepank, andmepanku on vaja lihtsustada, et nad saaksid oma eesmärke täita. aga tulemus on hoopis midagi muud siin. ja arutelu selle identiteedivarguse ja pettuse üle, mida jah, nii aktiivselt arutatakse Saksamaal jah, et on tõesti olnud paar sellist isikut. ja oleme kuulanud ekspertidelt mitmeid kordi, et see kõik ei ole niisama lihtne e, identiteedipettusega, et kui suur hulk on neid, kes seda on teinud, siin on väga palju küsimusi ja see valmistab meile muret nii et eesmärk ja juurdepääsu piiramine, sellest on kõrvale kaldutud ja andmete kvaliteet. jah, kõigil on probleeme olnud näiteks Interpoli andmetega, kui mulle õigesti meenub. nii et see on veel üks probleemistik, mis meil siin tekib. Äh, ja, äh, ja meie eh, tahtsime teha taotluse, et kogu pateik tagasi lükataks, sest meie seda kõike algusest peale ei ole tahtnud, aga see, teised seda ei ole soovinud. seda esiteks, teiseks, et jah, eeldame, et sellisel kujul seda teksti vastu ei võetud, siis me tegime ettepaneku, mida ma paluksin teil konstruktiivselt arutada. me tegime ettepaneku, jah selline portaal, otsinguportaal, jah, sellega me oleme nõus. seda koostalitusvõime eh, sildi all, jah, see on eh, võimalik, kui tõesti juurdepääs on reguleeritud konkreetselt, eh, siis jah, on see võib-olla mõttekas ja tähtis juurdluste läbiviimiseks. ja see BMS ehk ühine biomeetrilise võrdlemise teenus ka, seda me võime mõista, et see on oluline. aga see ei peaks olema niisugune suur pank, andmepank, vaid detsentraliseeritult. selle üle võime kõik rääkida, aga pärast seda, mis järgneb, sellega me nõus ei ole. seda me ei toeta. sest see on ebaproportsionaalne, mis on välja pakutud mitme identiteedidetektor, detektori osas. et millised andmed siia kõik kuuluma hakkavad, seda me ei ole nõus arutama, see ei ole vajalik. ja see ühine isikuandmete hoidla kohta käib see ja seda puudutab ka mitme identiteedidetektorit. me jah, teame, et siin hakkab meil väga palju võlts valetabamusi olema. ja see kõik tegelikult tähelepanu juhib kõrvale tegelike kurjategijate tabamiselt. Thank you, Cornelia, I am really sorry to cut you short. ma väga vabandan, et ma pidin paluma lõpetada, kolm mm, variraportööri on veel. kolleeg Franz esimesena paluksin kolleegid, et te teeksite kaks, et te teeksite kaheminutilised, kõigepealt proua Stevens, põhiline on see, et me täpselt täistunnil saaksime hääletada. Ähm, kaks ähm, minutit, härra Fons, rohelised. lugupeetud kolleegid, see on väga tehnilise kõlaga äh, teema, aga tegelikult väga poliitiline äh, jah, politsei ja õiguskoostöö ja piirikaitseks, kõik andmebaasid nüüd tahetakse siduda komisjoni ettepanekul. ja nagu andmekaitse inspektor ütles, sellist enam tagasiteed ei oleks pärast sellist andmebaasi. andmed, mis on isikuregistritesse väga erinevate eesmärkidega kokku korjatud Eh, ikkagi omavad erinevat eesmärki ja nii peab jääma. politsei ja teeb oma tööd ja mm, rändeasutused teevad oma tööd, piirivalvurid oma tööd. ja nii peab jääma. ei tohi nii, et eh, tekib riik, mis kõike meist eh, teab ja koondab selle info kõik ühtsesse kesksesse andmebaasi. jah, Saksamaal on näiteks pseudonüümiseerimine andmete puhul ette nähtud. nüüd see, mis on mitme ühise isikuandmete hoidla puhul ette nähtud, siin koondatakse kõik kokku. kõik andmebaasid seotakse, aga samas komisjon ei ole seda piisavalt veenvalt tõestanud, et seda vaja teha on. kui Amril oli neliteist identiteeti eh, terrorist Berliinist, aga teda järgi, jälgiti juba aastaid, ta oli tuttav politseile. ja mis siis valesti läks, miks teda, seda rünnakut ära ei hoitud, sellega tegeleb praegu uurimiskomisjon. ja siin ei ole mitte ainult andmekaitse probleemi, vaid ka julgeoleku probleemid. teised andmebaasid nagu ETIAS sissesõidu ja väljasõidu andmebaas. ja tähtis on, et meil ei tekiks siin äh, selliseid äh, kriitilisi punkte, äh, kus nüüd Euroopa otsinguportaal, sellega nõustumine oleks suur vastutulek meie poolt, sest meie teised nõudmised peaksid olema täidetud sellega nõustumiseks. nii, edasi järgmisena kaks minutit äh, maksimum. Äh, ühinen põhimõtteliselt kuulduv. Cecilia, Alde. suur aitäh jälle väga tore teid kõiki näha, loodan, et suvi läks kenasti. koostalitusvõime on põhjapaneva tähtsusega. me ei ole veel täielikult kõiki võimalusi ära kasutanud ja sellepärast on see tohutu tähtsusega, see ettepanek. ma usun ja olen alati uskunud infovahetusse. meie fraktsiooniga oleme me tegelikult aeg-ajalt eh, korranud, et see peaks olema kohustuslik aga koostalitusvõimle, võimelisus tekitab ka poliitilisi ja tehnilisi väljakutseid. ma loodan ja usun, et me suudame need ületada, aga selleks kulub aega. mõned nendest süsteemidest, mis siia alla on arvatud, neid praegu ähm, täiendatakse ja invent-, seal tehakse inventuuri ja see tegelikult äh, muudab olemasoleva süsteemi olemata süsteemidega edasimineku veelgi keerukamaks, aga muidugi vajadus ja proportsionaalsus peaksid olema põhiasjad, millest lähtuda. minu muudatusettepanekute eesmärgiks on põhiõiguste aspekti parandada, ehm, tagada õigus andmete kaitsmisele ja siis tagada ka õigused isikule, kelle andmeid töödeldakse Euroopa Parlamendis ja selles meeskonnas minu meelest me peaksime oma nii-öelda sideisikuid kuulama, kes on kursis nende asjadega, siin on muidugi oluline ka lastekaitse ja kolmandate riikide isikute kaitse. oluline on ka see, et meil oleksid turvameetmed, mis takistaksid rikkumisi eriti arvestades kõigest sellest, mis on välja tulnud Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta mitmetes liikmesriikides. nii et turvameetmed peaksid olema väga ranged ja kõik liikmesriigid peaksid täielikult täitma kõiki nende süsteemide reegleid, need süsteemid, mille osas on ette nähtud koostalitusvõimelisus. ma ootan läbirääkimisi, ootan seda, et seal sünniks parim lahendus, et tagataks turvalisus, aga samal ajal tagataks ka kõikide inimeste põhiõiguste kaitse, nii et ootan töö jätkumist. suur aitäh, Cecilia. proua Stevens härra Daltoni nimel viimane kõneleja. aitäh. jah, ütleb ähm, härra Stevens ähm, Dan Daltoni nimel. tänapäeval on väga suured ähm, pinged piirivalve ja sisejulgeoleku osas ja seetõttu tuleks paremini ära kasutada olemasolevad võimalused. koostalitusvõimelisus peaks olema lisaväärtus ja see peaks andma äh, parima võimaliku tulemuse. siinkohal sooviksin keskenduda meie fraktsiooni kõige raskematele sätetele, eh, kus eh, see puudutab selle CIR-i mahavõtmist, mille eest on seisnud mitmed fraktsioonid. meie arvates see tegelikult oleks väga kahjulik, et see on maha võetud ja see tooks kaasa täiendavaid kulusid, see tooks äh, kaasa täiendava koormuse nendele ametitele, kes seda süsteemi kasutavad. CIR ei tähenda, et me segaksime omavahel kõik need andmed. me lihtsalt looksime platvormi, milles erinevatest allikatest või süsteemidest pärit andmed oleksid olemas koos, aga mitte omavahel segatuna. aitäh! meie raportöörid on kõiki neid märkusi nüüd kuulnud meil on kohe nüüd hääletamine tulemus. Äh, äh, ma arvan, et me ei saa teid asetada võimatusse olukorda vastata kõikidele kommentaaridele. hääletamine on kümnendal oktoobril. soovin õnne ja edu nende muudatusettepanekutega tegelemisel ja tänan ka tehtud töö eest suur-suur aitäh, jään ootama selle töö tulemust. aitäh, kolleegid. ja suur aitäh variraportööridele ka. nii, nüüd saame siis hääletama hakata. paarisekundilise pausi teeme ja siis võtame esimese hääletuse. Okay, while everyone is settling down just as a kui te siin ennast sisse seate. meenutan, et äh, äh, viimane hääletamine on majandusküsimuste komisjoniga koos e-, teises ruumis. nii et seadke ennast valmis ja läheme edasi hääletamisega Okay, colleagues, we can proceed to the vote. nii, kolleegid, me hakkame siis hääletusega alustada. aseesimees ähm,, teadaanne, Barbara, palun. aitäh, esimees. kaheksateist kolmkümmend homme õhtul toimub näituse avamine Poola rahvaküsitlused ja nende osalus demokraatias, nii et ma kutsuksin teid sellele üritusele, äärmiselt oluline on eh, Poola inim-, rahvale demonstreerida Euroopa Parlamendi saadikute huvi see on äärmiselt oluline just nendele inimestele Poolas, kes on osalenud nendel meeleavaluste, avaldustel, nii et palun tulge kõik sinna. suur aitäh, Barbara. ja protseduuriline küsimus. I... jah. kümme minutit olen ma oodanud oma elektroonilist kaarti, aga kui see ei tule ei jõua kohale, siis palun öö, lugege mind hääletanuks. ma, oh, ma arvasin, et te soovite midagi põnevat öelda, ütleb esimees. kompromiss C. ühesõnaga, mille üle me hääletame? see on võitlus mittesularaha vahel, sularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastu, raportöör proua Kaufmann, kas raportöör soovib sõna? palun. sooviksin lihtsalt tänada kõiki, kes minuga koostööd on teinud, kõik kolleegid, nende as äh, assistendid ja sekretäriaat loomulikult. aitäh, Silvia, Ivon, lähme siis hääletuse juurde, kompromiss C, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud esimene artikkel, kompromiss, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmanda artikli osas, hääletamine on avanud, avatud. artikli kolm osas, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud artikkel neli hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. artikkel viis, kompromiss, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. Äh, sada üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud kuusteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud sada kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolm, hääletamine on alanud jääb ära. artikkel seitse siis, kompromiss artikli seitse osas. ei. hääletamine sada kolm, muudatusettepanek. kas sada kolm hääletamine lõppenud? nii, äh, hääletamine artikkel seitse osas alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. artikkel kaheksa, kompromiss, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. artikkel kümme, kompromiss, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. artikkel üksteist, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromissartikkel kaksteist, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromissartikkel kolmteist, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. artikkel neliteist, kuusteist A ja kakskümmend kolm A põhjenduspunkt, hääletamine on alanud. lõppenud, vastu võetud. kompromissartiklis viisteist hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. artikkel kuusteist kompromiss, hääletamine alanud, lõppenud, vastu võetud. sada seitsekümmend, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud, sada seitsekümmend üks, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. sada seitsekümmend kolm, hääletamine on avatud, lõppenud, vastu võetud. üheksateist artikkel kompromiss, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud. artikkel kakskümmend, hääletamine alanud, lõppenud vastu võetud põhjenduspunktid kolmkümmend muudatusettepanek, hääletamine alanud, lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss A, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss B, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud kolmkümmend viis. hääletamine on alanud, lõppenud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus, hääletamine avatud, lõppenud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa, hääletamine alanud, lõppenud, vastu võetud kohe kolmkümmend üheksa, hääletamine avan-, alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss D, hääletamine alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss E, hääletamine alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss F, hääletamine alanud lõppenud, vastu võetud, kompromiss G, hääletamine alanud, lõppenud, vastu võetud, H, hääletamine alanud, lõppenud, vastu võetud, viiskümmend seitse, hääletamine alanud, lõppenud vastu võetud kompromiss I, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud kompromiss J, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud kompromiss K, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud kompromiss L, hääletamine on alanud lõppenud, vastu võetud, kompromiss M, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss N, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud, number üheksa muudatusettepanek, hääletamine alanud, lõppenud vastu võetud, kompromiss O, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss P, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud, kompromiss Q, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud, seitsekümmend neli muudatusettepanek hääletamine on alanud, lõppe, no äh, äh, seitsekümmend viis, hääletamine on alanud, lõppenud, vastu võetud ja nimeline hääletus nüüd lõpuks alanud, lõppenud vastu võetud kolmkümmend üks poolt, üks vastu, erapooletuid ei olnud. ja nüüd absoluutse elamuse äh, hääletamine on alanud meil on vaja kolmkümmend üks hääletust, häält poolt. hääletamine on äh, veel avatud, kõik on hääletanud vist kolmkümmend seitse poolt, üks vastu, erapooletuid ei ole, palju õnne, proua raportöör. Läheme siis edasi kohe järgmise juurde. siin on raportöör proua Ferraro, otsus, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Albaania vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt. Laura, kas ähm, soovid sõna? ei soovi, siis lähme kohe hääletamise juurde, muudatusettepanekuid ei ole, nii et nimeline hääletamine nüüd selle teksti osas on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, üks vastu, kolm erapooletut. palju õnne, proua Ferrara. nii, kolleegid väike teadaanne nüüd. Need teie hulgast, kes hääletavad PHS kolm C viiskümmend koosolekuruumil, nüüd lähme kõik koos, seal on ühine hääletus majandus- ja rahanduskomisjoniga. Then it comes straight back. How was your summer? Oh, it's good, yeah.